volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, tere hommikust kõikidele kolleegidele. alustame oma tänast arutelu. ja esimene punkt meie päevakorras on Sophie Intveldi soovitus USA ja Euroopa Liidu vaheline leping, millega käsitletakse broneeringu info kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile ja nüüd annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident, tere hommikust kõigile, tere hommikust, lugupeetud volinik, täna viime lõpule protsessi, mis sai alguse kahe tuhande kolmanda aasta märtsis. oleme selle transatlantilise andmete vahetamise lepingu kallal tööd teinud juba üheksa aastat. ja ükskõik, mis tänase hääletuse tulemus ka oleks, ma arvan, et juba praegu võime teha järgmise järelduse minu meelest on äh, märkimisväärne ja pettumust tekitav, et pärast üheksat aastat läbirääkimisi meie kõige tihedama liitlasega ja sõbraga suudame me jõuda ainult sellise lepinguni, äh, mida toetab lõhestunud koda äh, vaid hädiselt. ma arvan, et me peame tähelepanelikult analüüsima meie koostööd Atlandi üleste sõpradega ja me peame Äh, analüüsima äh, enda ja oma partneri positsioone. nagu te teate, libekomisjoni liikmed hääletasid paar nädalat tagasi ja minu äh, kahetsuseks nemad olid selle minu soovituse vastu, et me hääletame lepingu maha, nii et libekomisjoni seisukoht on soovitada leping vastu võtta. aga ma leian, et kõik või vähemalt peaaegu kõik, nende hulgas ka need, kes täna poolt hääletavad, on endiselt kahtleval seisukohal mitmeski küsimuses. kõigepealt üks uus element selles protsessis, Euroopa Komisjoni avaldus, mille saime kätte eile ja ausalt öeldes komisjoni avaldus minu enda jaoks ei muuda mitte midagi, selles pole mitte ühtegi uut elementi, räägitakse Euroopa Komisjoni tõlgendusest, sellest leping, selle lepingu tõlgendusest ja selle ja see pole siduv Ameerika Ühendriikide jaoks. mis puudutab kuue resolutsiooni, mis teeb ettepaneku esitada see leping Euroopa Kohtule, äh, jah, äh, ma mõistan neid, see on väga ahvatlev ettepanek, kuid mina olen demokraat ja mulle on vastumeelne, kui me poliitilised otsused äh, lükkame kohtute ette ja ma arvan, et meie koda peaks ise oma vastutust kandma Äh, nagu ma ütlesin, on mitmeid kahtlusi selle lepingu ees, ma esitaksin äh, need kahtlused, need küsimused komisjonile, komisjon tõlgendab artiklit neli otstarbepiirangute osas omamoodi, aga äh, mind huvitab ja ma olen kindel, et väga paljusid kolleege siin huvitab kuidas teie jõuate järeldusele, et süstemaatiline andmete kasutamine teisteks äh, otstarvetest on selgelt välja jäänud reguleerimisalast? ma tahaksin teada, millised sõnad täpselt artiklis neli viivad teid sellise järelduseni kuidas te saate järeldada, et broneeringuinfo kasutamine rahvatervisega seotud, rändega seotud, tolliga seotud otstarveteks on lepingust välja jäänud ja, ja kuidas artiklid kaheksakümmend kaks ja kaheksakümmend seitse politsei ja jul-, õiguskaitseorganite koostöö kohta on sellega seotud. andmete hoidmise perioodi kohta on juba palju räägitud, aga ma tahaksin teada selle push ja pull süsteemi, andmete tõmbamise ja äh, tõukamise süsteemi kohta. Äh, ja te räägite siin ainult piiratud määral tõukesüsteemi äh, rakendamisest tooksin teile näited kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kohta ad hoc andmete tõmbamisi äh, on ette tulnud kümneid tuhandeid kordi päevas. Äh, kahe tuhande kümnenda aasta detsembris kaheksakümmend kaks tuhat viissada äh, ad hoc andmete tõmbamise juhtu, kuidas te võite sellest järeldada, et tegemist on erakordse juhtumiga? ja siis õiguskaitseorganite kasutamine. ja kaebamine Äh, sellest lepingust ei looda mingisuguseid õigusi indiviididele ega ka juriidilistele isikutele. kuidas teie teete järelduse, et äh, kõik juriidilised abinõud on tagatud Euroopa Liidu äh, kodanikele? suur tänu, proua Enfeld! ja nüüd saab sõna härra Põtskov nõukogu eesistujariigi nimel. kolmeks minutiks, palun. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi asepresident, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud volinik Malmström, suur tänu selle võimaluse eest rääkida Euroopa Parlamendi ees, kui Euroopa Parlament käsitleb seda äärmiselt tähtsat teemat. ma sooviksin keskenduda mõningatele üldisematele kaalutlustele seoses selle lepingu projektiga. tehniliste küsimuste käsitlemise selle lepingu puhul jätaksin volinik Malmströmile. nagu me teame, on broneeringuinfo vahetamise teema Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel olnud meie Atlandi-ülese koostöö päevakorras juba aastaid ja samal ajal oleme me saanud üha rohkem infot selle kohta, Eh, mida tähendab broneeringu andmete kasutamine tõsise piiriülese kuritegevuse vastases võitluses eh, ja selle ärahoidmisel. minu meelest ei ole vähimatki kahtlust, et broneeringu andmed on äärmiselt oluline tööriist meie õiguskaitseorganitele eh, nende võitluses tõsise kuritegevuse vastu. ja selle kohta on meil ka mitmeid konkreetseid näiteid see ei tähenda aga automaatselt seda, et me peaksime seetõttu loobuma nõuete esitamisest nendele organitele, kes tahavad broneeringuinfot kasutada. me peame mõtlema oma kodanike eraelu kaitsele ja kodanike eraelu ka seotud kaalutlus peab olema alati tähtsal kohal, kui me räägime äh, kuritegevuse ärahoidmisest ja sellevastasest võitlusest. see kehtib loomulikult ähm, sõltumata sellest, kas tegemist on Euroopa Liidu ametivõimudega või kolmandate äh, riikide ametivõimudega, millega me teeme tihedalt koostööd kuritegevuse vastases võitluses. praegune lepingu projekt sisaldab mitmeid uusi ja paremaid garantiisid, garantiisid, mida Ameerika ametivõimud on kohustunud austama seoses broneeringu infoga. see leping ei ole sajaprotsendiliselt täiuslik, aga Ameerika ametivõimud on meile väga palju vastu tulnud mitmetes tähtsates küsimustes ja leping on minu arvates seetõttu parim võimalik tulemus äh, praeguseid asjaolusid silmas pidades. aga pidagem meeles ka seda, et see leping, millest me täna räägime, ei ole veel transatlantilise dialoogi lõpp äh, broneeringu info kasutamise küsimuses. oma sõnavõtu lõpetuseks tahaksin ma avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile kes on korduvalt olnud valmis kaitsma Euroopa kodanike huve. ja sellised, selliste teemade käsitlus, nagu meie tänases päevakorras olev teema, näitab seda selgelt. Pole vähimatki kahtlust, et parem, nüüd parem lepingutekst, mis on täna meie ees, on Euroopa Parlamendi äh, läbirääkimiste uuendamise soovi tulemus ja seetõttu ma tahaksin kutsuda teid üles toetama selle lepingu sõlmimist. selle abil ei sõlmi, ei aita te mitte ainult tagada, et Euroopa kodanikele ja lennuettevõtetele on nüüd paremini kaitstud õigused ja huvid, vaid te saadate ka selge sõnumi, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist suudab Euroopa Liit saavutada käegakatsutavaid tulemusi oma töös ja samal ajal ühiselt suudame me näidata meid ümbritsevale maailmale, et Euroopa Liidu institutsioonid raskete küsimuste käsitluses seisavad äh, külg külje kõrval. suur tänu teile! suur tänu nõukogule ja nüüd äh, Cecilia Malmström komisjoni nimel kolmeks minutiks, lugupeetud äh, asepresident, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud minister, komisjon soovitab, äh, et parlament toetaks äh, lepingut ja seda kolmel põhjusel. kõigepealt sellepärast, nagu seletas ka härra minister, õiguskaitseorganitel on vaja broneeringuinfolepingut selleks, et tegeleda julgeolekuohtudega, millega Ameerika Ühendriigid silmitsi seisavad. teiseks, sellepärast, et see leping on märkimisväärselt parem kui praegu kehtiv ja jõus olev leping ja teie palusite selle lepingu osas uusi läbirääkimisi pidada. ja kolmandaks, sellepärast, et alternatiivid, alternatiive peaaegu ei ole, mis paremini teeniksid meie lennuettevõtete ja kodanike huvesid. broneeringu vajaduse puhul me oleme libekomisjonile esitanud vajalikke tõendeid juba korduvalt, see näitab, et broneeringu info on oluline terrorismivastases võitluses ning see on ka narkokaubanduse ja inimkaubanduse vastases võitluses peamiseks tööriistaks. broneeringu info roll on olnud väga oluline hiljutiste terrorismijuhtumite lahendamisel Mumbai juhtum, New York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 Times Square'i äh, juhtum ja nii edasi ja kõik need kohutavad äh, tagajärjed, mis oleksid nendel juhtumitel võinud olla, said ära hoitud ja lisaks sellele, äh, nagu ma ütlesin, tegemist on märkimisväärselt parema lepinguga kui kahe tuhande seitsmenda aasta leping ja ka tegemist on märkimisväärselt parema lepinguga kui lepinguprojekt, mille esitasime maikuus Euroopa Parlamendi libekomisjonile. ja me oleme avaldanud tõsist survet Ameerika Ühendriikidele, kes on tulnud meile vastu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 nii töötab ka Lissaboni leping, kolm institutsiooni teevad koostööd, Euroopa Parlament saadab oma selge sõnumi meile äh, ja nõukogule, äh, et komisjon saaks oma läbirääkimistel meie selgeid seisukohti esindada ameeriklastele. see kollektiivne töö on muutnud protsessi selgemaks, vastastikusemaks ja meie reisijate huvid on paremini kaitstud ka eraelu küsimuses. samal ajal ei ole broneeringu infosüsteemi ja julgeoleku huvisid õõnestatud ja need mured, mis tulid välja teie resolutsioonist kaks aastat tagasi, põhiõiguste austamine, proportsionaalsuse põhimõttest äh, on aus, neid on arvesse võetud. räägiksin nüüd natuke üksikasjalikumalt sellest kokkuleppest. võrreldes kahe tuhande seitsmenda aasta lepinguga on tegemist nüüd ühe selge õiguslikult siduva tekstiga, mis tugevdab vastastikuse põhimõtet, Euroopa Liidu julgeolekupõhimõtet, Ameerika Ühendriike on kohustatud äh, Äh, jagada õiguskaitseorganitega Euroopa Liidus oma äh, andmeid ja samuti on piiratud broneeringuinfo kasutamine, see valmistab tõsist muret paljudele Euroopa Parlamendi liikmetele, kuulsin ka raportööri sõnavõttu selle kohta ja seepärast tahaksin lugeda selle deklaratsiooni komisjoni nimel teile ette. Euroopa Komisjon leiab, et see äh, leping on loonud selge kirjelduse eesmärgist ja reguleerimisalast, täpsustades broneeringuinfo kogunemise ja kasutamise valdkondi. definitsioonid ja kirjeldused artiklis neli tagavad, et lepingu otstarbe piiratus on kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga, mis puudutab eraelu puutumatust ja isikuandmeid broneeringu andmeid saab kasutada ainult ennetamiseks, uurimiseks ja kohtuprotsessideks terroristi, terrorismirünnakute ja teatavate piiriüleste kuritegevuse puhul. esimest korda on konkreetsed määratlused terrorismirünnakute ja piiriüleste kuritegude kohta. Äh, samuti lubatakse potentsiaalset broneeringuinfot juhtumipõhiselt kasutada ka äh, eluliste huvide äh, kaitsmiseks indiviidide ähm, puhul, kui kohus on ja kui kohus on seda nõudnud ja meie kogemused ja ka oma olemuselt on sellised juhtumid äärmiselt erandlikud. artikkel neli lõige kolm selgitab, kuidas broneerimise info võib olla kasulik siis, kui inimesed liiguvad Ameerika Ühendriikidesse ja sealt välja ja lepingus täpsustatakse, et broneeringuinfot võib vastavalt vastavalt oma äh, otstarbele ja reguleerimise ulatusele äh, seda võib kasutada isikute äh, täiendavaks uurimiseks, aga see ei ole lisaeesmärk broneeringuinfo kasutamisel. artikkel neli neli täpsustab täpsemalt, kuidas kohtutega seoses broneeringuinfot kasutatakse ja äh, sisevolitusi äh, äh, ei mõjuta see leping vähimalgi moel. ja see selgitus ei laienda äh, Äh, mitte vähimalgi määral broneeringuinfo kasutamist. Äh, selle äh, artikkel kakskümmend kolm ülevaatamise ja hindamismehhanismiga seoses seejuures arvestamata teisi küsimusi, mis on tõstnud, tõusnud üles selle mehhanismiga, Euroopa Komisjon püüab artikkel neljale iseäranis suurt tähelepanu pöörata. Euroopa Komisjon kavatseb vaadata üle broneeringuinfo punkti neli üks järgset broneeringuinfo kasutamist ja kõik juhtumid, kus broneeringuinfot on kasutanud indiviidide äh, vitaalsete või eluliste huvide kaitseks või kohtu poolt, ka see on meie jaoks tähtis valdkond. meie eesmärgiks on Euroopa Parlamenti täielikult informeerida kõikidest nendest mainitud aspektidest, aga ka teistest äh, aspektidest, nii nagu seda ette kirjutab artikkel kakskümmend kolm lõige kolm, ilma äh, viivitamata ja seda esimese ülevaatamisega seoses ja kõikide teiste ülevaatamistega seoses Euroopa Parlamendile on avaldanud tõsist, muret tõsiste puudujääkide puhul lepingu äh, rakendamisel. me oleme valmis äh, ja kui Euroopa Parlament soovib lepingu peatada või lõpetada, siis komisjon lubab äh, Euroopa Parlamendi pöördumisse suhtuda äärmise tõsisuse, tõsidusega seejuures tehes ettepaneku lähtuvalt menetlustest ja volitustest, mis on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kakssada kaheksateist. andmete hoidmise ala on piiratud Ameerika Ühendriikidele ja seda viieteistkümne, kümne aastaga ja seda tõsiste piiriüleste kuritegevuste puhul viisteist aastat, see kehtib ainult terrorismijuhtumite äh, puhul, nagu ka praeguse olevase lepingu puhul. broneeringu info on depersonaliseeritud juba kuus kuud pärast seda, kui lennuettevõte on need andmed saatnud ja need andmed, mis on seotud otseste, otseselt konkreetsete indiviididega, on nähtamatud. samuti mitmed andmekaitsesätted on lepingusse kaasatud, näiteks profileerimine selles äh, see leping hoiab ära automaatsed äh, otsused seoses reisijatega, viimase otsuse peab langetama alati inimene ja äh, samuti on uued sätted andmete kaitsmiseks ja avalikustamise eest. Äh, Ameerika Ühendriikide andmebaasides olevate andmete kohta on nende kustutamise, säilitamise ja kaitsmise eest, kaitsmise kohta sätted samuti on äh, andmete edastamise sätteid äh, muudetud äh, rangemaks, nüüd võib see toimuda ainult juhtumipõhiselt, mitte massiviisiliselt. broneeringuinfot ülekandmine, leping on selles osas väga selge, kõik lennuettevõtted peavad kandma üle andmeid tõukemeetodi kasutades kahe aasta jooksul. lennuettevõtted on valmis investeeringuid selle aja raamistiku ähm, vältel läbi viima. andmete tõmbamine ei ole välistatud, aga komisjon on selle piiranud ainult erakorraliste juhtumitega ja nüüd on andmete tõukesüsteem meie kehtiv norm ja tõmbesüsteem ainult erandiks. samuti on sätted ka rakenduse nagu kord ja kohus tagamiseks, sõltumatu järelevalve mitmete organite puhul nii Ameerika, Ameerika Ühendriikide ministeeriumi siseselt kui ka väliselt, ühine ülevaatamine pärast neli, nelja aastat. selleks, et see protsess oleks tõhus, on meil järelevalveprotsess tagatud, samuti vaidluste lahendamise sätted ja lepingu peatamist puudutavad sätted ma tean, et väga paljudel Euroopa Parlamendi liikmetel on endiselt küsimusi selle lepingu kohta, see on teie jaoks raske otsus, ma mõistan seda täielikult, olen valmis kõikidele teie küsimustele vastama. tegemist on rahvusvahelise lepinguga, mis pole sajaprotsendiliselt tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja nagu kõikide rahvusvaheliste lepingute puhul ei ole see sajaprotsendiliselt täiuslik. me saame midagi, aga me peame midagi ka vastu andma. komisjon on esitanud parlamendile ja kodanikuõiguste komisjonile oma projektlepingu maikuus. Teie äh, tegite omapoolsed kommentaarid, ütlesite, kus me peame midagi muutma. me pöördusime Ameerika Ühendriikide poole ja saavutasime väga paljudes küsimustes otstarbe piiramine, reguleerimise ala Äh, andmete hoidmine ja nii edasi ja nii edasi. nüüd on meil leping, mis on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. ja see toob mind minu viimase argumendi juurde, meil puuduvad alternatiivid, kolmandat äh, läbirääkimist Ameerika Ühendriikidega pole alternatiiviks, kui te hääletate täna selle lepingu maha, äh, millised on selle tagajärjed, see äh, kahjustab meie Atlandi-üleseid suhteid, sellepärast et neid andmeid kogutakse nii või teisiti ja me kaotame olulise võimaluse Ameerika Ühendriikide poliitikale mõju avaldada nende andmete kasutamisega seoses. teiseks, lennuettevõtted jäävad väga raskesse olukorda, sellepärast et neilt nõutakse neid andmeid. aga meil puudub puudub selleks õiguslik alus Euroopa Liidus. nii et äh, me jääme sellisesse õiguslikku vaakumisse äh, ja äh, koh-, reisijad tõenäoliselt pöörduvad kohtute poole ja nii edasi. ja lõpetuseks me ei suuda kaitsta üle neljakümne kaheksa miljoni reisija huve, kes igal aastal Ameerika Ühendriikidesse reisivad. kui meil puudub leping, siis puuduvad siduvad õigus, rahvusvahelised eeskirjad reisijate eraelu puutumatuse kaitsmiseks ei saa välistada kahepoolseid kokkuleppeid liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahel, kuid ma ei kujuta ette, et liikmesriigid jõuaksid kahepoolselt suuremate kaitse säteteni, kui me oleme ühiselt täna saavutanud ja seetõttu ma paluksin teil seda lepingut toetada, aitäh! suur tänu proua Malmströmile ja nüüd on sõna lugupeetud Traian Ungureanul kaheks minutiks. kas teda pole kohal? selge, sel juhul anname sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt äh, härra Voss, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra minister, lugupeetud proua volinik, suur aitäh raportöörile äh, tehtud töö eest. tema töö on alati väljapaistval tasemel. Sofia Intveldi väljendatud kriitilisi noote jagan ka mina, aga äh, Rahvapartei peab ikkagi võtma omaks ka meile kuuluva vastutuse ja me peame mõistma seda, et peame nüüd lõplikult seisma silmitsi reaalse olukorraga ja jätma kõrvale igasugused ideoloogilised vaatenurgad. juba kümme aastat koguvad ameeriklased PNR andmeid ja loomulikult me ei soovi, et hakataks nende andmetega kuidagi kaubitsema. me oleme kindlad selles, et me ei soovi, et Ameerika ja Euroopa Liidu vaheline liiklus üleüldse seisma jääks, ameeriklastel on loomulikult õigus otsustada, keda nad oma territooriumile lubavad. tõepoolest, õigusteenistused on kõik öelnud, et käesolev leping on parem kui alternatiivsed variandid. meid aga valiti ju ametisse ja seetõttu on meil ka vastutus kodanike ees nii et me peame ju kodanikke kaitsma, meil on ka vastutus äh, lennuettevõtjate osas, proua äh, volinik seda ka ütles, et kui me midagi ei tee, siis äh, kaob igasugune õiguskindlus lennuettevõtjatele. igal juhul peab tagama tasakaalu ühelt poolt turvalisuse ja teiselt poolt isikuandmete kaitse vahel kuigi see leping ei ole täiuslik, peame me ikkagi hääletama selle poolt, seda juhul, kui me soovime kodanikke paremini kaitsta. me peame tõesti olema oma vastutuse kõrgusel ja seega me peame ka hääletama selle poolt. härra Boss, kas te olete nõus vastama proua Intveldi küsimusele? jah mul oleks küsimus härra Vossile ja tema äh, fraktsioonile, te ütlesite väga õigesti, et jah, õigusalus peab olema äh, olemas selleks, et äh, reisiandmeid edastada, aga nüüd kolm ja pool aastat on juba tegelikult andmeid edastatud Kanadale ilma igasuguse õigusliku alu seda ja ka Ameerika Ühendriikidele tegelikult andmeid edastatakse ka nende lendude kohta, mis ei lähe mitte Ameerika Ühendriikidesse. nii et miks te siis ühel hetkel nõuate seda õiguslikku alust, aga teistel puhkudel mitte? Prego, onorevole, prego, risponda. palun vastake jah, kõigepealt äh, me soovime alati, et kõigil oleks õiguslik alus ja see, et Kanada puhul see nii ei ole, see on selline suhteliselt äh, õnnetu juhtum äh, ei tohiks ju kuidagi rünnata ikkagi riikide õhuruumi. Teil on õigus, kui õiguslikku alust ei ole, siis äh, tegelikult see ei ole vastuvõetav olukord. me peame lihtsalt ootama ära, mis läbirääkimistes saab Kanadaga. ja just sellepärast me nõuame ka õiguslikku alust. Äh, suur aitäh ja nüüd on sõna Claude Moresil kaheksa minutit. President speaking for the S and D group rääkides sotsiaaldemokraatide nimel, ütleksin ära, et meil on selles küsimuses vaba hääletus. komisjonis küll väike enamus toetas PNR-i, kuid küllap siis nüüd variraportööridelt kuule, kuulete ka argumente selle äh, vastu, aga mina räägiksin selle poolt. nüüd meie fraktsioonil oli kolme põhieesmärgi, eesmärki ka proua volinik tunnistas, et tõesti ükski rahvusvaheline leping ei ole täiuslik, aga meie arvates minnakse siin liiga, liiga kaugele, see kohaldamisala on liiga lai, samuti need push ja pull meetodid. lõppkokkuvõttes aga kaks kolmest peamisest nõudmisest läks sinna siiski sisse ja meie andsime siis selli-, sellele lepingule sellise hinnangu, et tegemist on piisava lepinguga. nüüd siin on vähendatud kinnipidamis- või andmete säilitamise aega ka tõsiste kuritegude puhul äh,, ja nüüd tõmmatakse neid andmeid vaid erakordsetel juhtumitel, siis kui on tõeline oht. loomulikult, nagu minister ja proua Olling on öelnud, siis selline leping ei ole täiuslik, aga me peame kuskil ikkagi sellega lõpule minema, me peame siis mõtlema, kas nendest rasketest läbirääkimistest piisas. nüüd see väike enamus komisjonis jõudis järeldusele, et kuigi mõningaid nõudmisi ei ole täidetud, on ikkagi see tekst põhimõtteliselt eh, hea, eh, mis puudutab siis broneeringuinfo edastamist Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. Eh, paljud on juba öelnud ja küllap ütlevad ka edasi, et see leping on ikkagi parem kui kakskümmend seitse kahepoolset lepingut kui meil ei ole mingisuguseid ühtseid reegleid, kui Euroopa Liit järelevalvet ei teosta selle üle, siis kodanikud lihtsalt langevad nende vastuoluliste süsteemide ohvriks. nüüd ähm, raskused selles osas, et me võiksime luua siin mingi ähm, ohtliku pretsedendi, aga nüüd on lepingus tegelikult ka täpselt kirjas, et sellest pretsedenti ei saa ja meie arvates on see rahuldav Äh, minu arvates ei olugu-, ei ole olukorda kindlasti täiuslik ja tahaksin volinikule öelda, et jah, meie fraktsioonis kindlasti tahetakse seda lepingut toetada, aga palun mõistke seda, et meie kätes ei ole võimu midagi selle lepinguga peale hakata, kui nüüd midagi peaks valesti minema nii et äh, ma palun teil, et te siiski ka äh, meile toetuksite siis, kui selline olukord peaks tekkima. suur aitäh ja nüüd on sõna lugupeetud proua Renate Veberil kaheks minutiks. suur aitäh kolleegid, tegemist on vastuolulise lepinguga, jah, eesmärk on siin küll õilis, rahvusvahelise terrorismivastane võitlus, kuid samas see ei taga teiste oluliste õiguste kaitset, nagu näiteks andmekaitse. ja ma ei ole ainus, kes väidab, et see leping läheb põhiõigustega ning Euroopa Liidu õigusaktidega vastuollu. Euroopa andmekaitse inspektor näitas seda ka väga põhjalikus analüüsis. Nende ja ei tasu mainida sedagi, et kohaldamisala tegelikult läheb hoopis kaugemale terrorismist. võib-olla tõesti see leping on parem kui äh, siiamaani kehtinud leping, aga see tähendab lihtsalt seda, et see ei ole nii kehv nagu see eelmine. aga ikkagi on tegemist kokkuleppega, millel on väga suured tagajärjed ka meie põhiõiguste austamisele. Ameerika-poolsed võimuorganid loomulikult tahavad kaitsta omaenda kodanike õigusi, aga ma arvan, et meil on õigus eh, kõigest eh, kõrgemale seada ikkagi Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitse. Eh, on ka väidetud, et ilma selle lepinguta tegelikult Euroopa lennuettevõtjad rikuvad Euroopa ähm, lennundusalaseid direktiive, kui nad Ameerika Ühendriikidesse lendavad, siis peavad nad need andmed ka äh, edastama. aga nüüd äh, tõukemeetod, äh, nad peavad selle ellu rakendama kahe aastaga, see nõuab tohutud, äh, tohutuid investeeringuid ja selleks, et reaalajas siis andmeid Ameerika Ühendriikide võimuorganitele edastada. Äh, suured ettevõtted ilmselt ka seda kokkulepet hakkavad ellu rakendama, aga väikesed ettevõtted ilmselt mitte. nii et äh, nad siis kas teevad vajalikud investeeringuid või ei, nad ja sel juhul nad äh, võimaldavad jätkata samamoodi nagu siia, ehk siis, ehk siiamaani, ehk siis Ameerika Ühendriigid saavad andmeid otse nende arvutitest. suur aitäh ja nüüd on kaheks ja pooleks minutiks sõna härra Albrechtil. härra president, daamid ja härrad, umbes kolm aastat tagasi siinsamas lähedal võttis Euroopa Inimõiguste Kohus vastu just nimelt selles teemas väga olulise otsuse. Ühendkuningriigi kohta ütles kohus selgelt, et isikuandmete põhjendamatu kogumine on põhiõiguste vastane. kaks aastat tagasi Saksa konstituts-, äh, konstitutsioonikohus jõudis sarnases juhtumil järeldusele, et kui eraettevõte säilitab andmeid kas või paar kuud, siis sellist tegu saab õigustada vaid erakordsete tingimustega. Euroopa Parlament ei nõustu lepingule heakskiidu andmisega, mis ei vasta nendele tingimustele. me oleme öelnud väga selgelt välja, et andmete säilitamine kuni viisteist aastat ei ole vastuvõetav. ühtlasi oleme ka selgelt rääkinud sellest, et seda tüüpi säilitatud andmete kasutamise eesmärk peab olema piiratud vaid väga selgete kuriteokategooriatega, näiteks terrorismiga. ei saa nõus olla sellega, et andmeid kogutakse täiesti suvaliselt. Neid andmeid ju ikkagi kasutatakse, neid analüüsitakse, see ei puuduta mitte ainult mõnda andmekategooriat, vaid see puudutab kõiki inimese kohta käivaid andmeid see on selline automise-, automatiseeritud andmevahetus Ameerika Ühendriikidega, inimesi hakat-, inimeste kohta hakatakse töötama välja profiile, vot sellega on tegemist. nii et kas teil ei ole siis häbi siin Euroopa Parlamendis, et täiesti avalikult rikute põhiõigusi ja kas te tõesti usute, et Ameerika kongressi liikmed hakkavad võitlema meie õiguste eest? küsimus ei seisne mitte selles, kas Ameerika Ühendriikidel on õigus iseseisvalt otsustada, see õigus on täiesti olemas, lihtsalt küsimus on selles, kas meie anname nende otsustele ka siin oma legitiimsuse. nüüd see poleemika ja need arutelud on kestnud kümme aastat ja kui nüüd Euroopa Parlament hääletab selle lepingu poolt, siis see on täiesti vastuvõetamata, nii et palun hoidke ikkagi Euroopa Parlamendi lippu kõrgel. Teile soovitakse esitada küsimus, kas te olete nõus? härra Albrecht, kas te olete nõus vastama? palun, proua Murve. Maybe yeah, it works now, sorry. nüüd mu mikrofon hakkas tööle, ma tahtsin lihtsalt selgitava küsimuse esitada, jah. ma põhimõtteliselt olen teiega nõus, arvestades eriti valitsuse, valitsuste poolt, eriti Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt toime pandud massilisi inimõiguste rikkumisi. nüüd aga proportsionaalsus võrreldes siis eesmärgiga võib juhtuda, et inimesi häirib see, et me anname ära osa oma andmekaitse õigustest, nüüd väidetakse, et see on aga proportsionaalne selle eesmärgiga, selle õilsa eesmärgiga, milleks on terrorismiohu vältimine ja võib-olla sellega me oleme nõus. aga ma tahaksin teada, et kas nende meetmetega, millest me räägime, on võimalik tegelikult neid ähm, eesmärke ka saavutada, nii et sellega ongi mul probleeme ja sellepärast ma hääletan selle vastu, nii et ma tahaksin teie arvamust selle kohta, nii et proportsionaalsus ja teiselt poolt see, selle lepingu eesmärk. kallid kolleegid, palun kasutage sinise, sinist kaarti nii, nagu on ette nähtud selle kasutamine. härra Albrecht, palun vastake. jah, aitäh selle täiendava küsimuse eest ja loomulikult on väga oluline see, et me võitleme terrorismi ja kuritegevuse vastu, tegemist on äh, siin küll olulise meetmega, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad kindlasti tihedamat koostööd selle eesmärgi nimel tegema, aga selles küsimus tegelikult ei seisne. me räägime ju sellest, et kas on vaja säilitada massiliselt inimeste andmeid, kes on väljaspool igasugust kahtlust, kas ei saaks tihedamat koostööd teha äh, näiteks uurimiskäigus, kui on ka tõelisi kahtlusi, näiteks siis, kui politseiasutusel on tekkinud tõelised kahtlused mõne inimese suhtes, nii et täiesti lubamatu on see, et siin analüüsitakse süütuid inimesi ja nende andmeid, samal ajal aga me ei anna vajalikke vahendeid politseiasutustele, kes tegelike juhtumitega tegelevad. nüüd on sõna härra Kirkhopil, palun. Uh, uh, härra president, lugupeetud volinik, need, kes räägivad siin Euroopa Parlamendi tegevusest selles valdkonnas, siis nad räägivad ikka jälle, et see on olnud vastuoluline. aga libe komisjonis äh, sisse viidud muudatused on saanud enamuse toetuse ning samuti nõukogu ja komisjoni äh, muutused ja ma olen raportööriga äh, suhtes eriarvamusel, need edasiminekud on olulised, hoolimata sellest, et äh, mõned fraktsioonid Euroopa Parlamendis ei usalda äh, komisjoni õigusalast pädevust. loomulikult kunagi ei jõua kaks poolt, kes läbirääkimisi peavad, täiuslikele kokkuleppele, seda ei ole mõtet eeldadagi, aga Ameerika Ühendriigid on ikkagi kõige usaldusväärsem kolmas riik ja nende turvalisusalaseid äh, muresid arvestades viimaste aastate juhtumeid ei saa kuidagi kõrvale jätta, ütlesi, ühtlasi, ühtlasi on võimalik broneeringuinfot kasutada äh, terrorismikuritegude kohtu ette toomiseks äh, ka paljudes meie endi liikmesriikides. me peaksime endale esitama järgmise küsimuse, milline oleks siis alternatiiv, kas kakskümmend seitse kahepoolset äh, kokkulepet, ei mingisugust ähm, õiguslikku ühtsust lennuettevõtjatele, ei ka mingit hüvitise saamise õigust meie reisijatele, ei, härra president, need ei ole kindlasti ei head ega vastuvõetavad alternatiivsed variandid meie kojale. Need parlamendiliikmed, kes ei näe selle lepingu vajalikkust, peavad seda hakkama selgitama ka oma valijaskonnale. mina ja meie fraktsioon äh, hääletame selle lepingu poolt, lõpp, see ei ole küll täiuslik, aga ikkagi on ta elutähtis äh, osa meie võitluses äh, kõikide Euroopa kodanike turvalisuse eest jah, härra president, tõepoolest, meie kodanikel on õigus turvaliselt reisida. suur tänu, suur tänu, härra Kirkop. kaks sinist kaarti, kaks küsimust teile, härra Kirkop. härra Kirkop, kas te nõustute nende kahe, kahe küsimusega? Eh, seega esimene küsimus härra Watsonilt. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, meie kodanikud, äh, me peame kaitsma oma kodanikke terrorismi äh, rünnakute eest ja samamoodi peavad tegema ameeriklased ja loomulikult püüdes seda teha, me peame tegema koostööd, kui me peame tegema seda vastastikku teineteist austates. ja mul on üks küsimus härra Kirkhopile. Teil on kogemusi selles valdkonnas lähtudes teie kodani-, kogemustest, kui me palume Ameerika Ühendriikide õigusloojatel hääletada omaenda seaduste ja seaduste aluspõhimõtete vastu, et aidata meid, kas teie arvate, et nad oleksid valmis seda tegema? lugupeetud juhataja, hüpoteetilised arutelud on mulle väga meeltmööda, iseäranis, kui me räägime siin millestki, mis on niivõrd oluline ma arvan, et ma võin äh, teatava kindlusega öelda, ma ei ole küll ameeriklane, äh, tean väga paljusid Ameerika Ühendriikide õigusloojaid, äh, nii nagu ka Sir Graham, aga olen üsna veendunud, et Ameerika Ühendriikide õigusloojad otsustaksid teha, mida mis on vajalik selleks, et kaitsta mitte ainult nende enda kodanikke, vaid ka ülejäänud vaba maailma kodanikke. sellised on minu kogemused Ameerika Ühendriikidega, võib-olla teiste kogemused on erinevad, kuid mina arvan, et nende prioriteedid oleksid just sellised. proua Invelt. suur tänu, juhataja. kaks lühikest küsimust ka minu poolt kolleeg Kirkhopile. Te ütlesite, et me peame õigus, Euroopa Komisjoni õigusteenistuse arvamust arvestama, kas teie Euroopa Liidu andmekaitse inspektori ja artikkel kakskümmend üheksa töögrupi arvamust olete valmis ka arvestama, mõlemad nimetatud organid üt-, leiavad, et tegemist on lepinguga, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigus äh, õigusega ja te mainisite siin julgeolekukaalutlusi, aga konservatiivid, kes tahavad alati väikest valitsemist, väikest valitsust, miks nemad lubavad nende andmete süstemaatilist kasutamist rahvatervise, äh, immigratsiooniga seotud ja tolliga seotud otstarvetel? lugupeetud juhataja, ma ei kavatse sellele teisele küsimusele vastata, sellepärast et leian, et äh, selleks, sellest võime rääkida mõnel muul ajal, mõnel muul puhul ja proua Infeldiga võime rääkida sellega nelja silma all. mis puudutab äh, juriste ja juristide arvamusi, mina olen jurist ja ma olen arv-, olen harjunud arvamusi andma, minu kui individuaalse juristi arvamused äh, ei pruugi arvestata ja samamoodi ei ole ka mitte mingisugustel juristide kogudel monopoli mingis valdkonnas. mina leian, et komisjoni juristid olid pea peamised juristid, kelle arvamust selles kontekstis peaksime arvestama, sellepärast et komisjon lepingute kaitsjana äh, peab äh, meie kõigi nimel äh, selles valdkonnas tegutsema ja kaitsma rahvusvahelisi lepinguid, mida meie oleme sõlminud ja seetõttu leiame, et komisjoni õiguslik alus peaks olema meie otsuste aluseks. mina usaldan komisjoni juristide arvamust, kas teised arvamused on sama olulised, see on, sõltub ainult kontekstist con l'onorevole Batten, un minuto e trenta. suur tänu, härra Batten, poolteist minutit uh,. Uh, üha rohkem tahavad valitsused uh, meie vabadusi ja eraelu puutumatust uh, meilt ära võtta, rääkides, et nad tahavad kaitsta meid terroristide organiseeritud kuritegevuse eest, aga me peame olema ettevaatlikud, kui meilt meie vabadusi võetakse, sellepärast et kui need vabadused on kord juba läinud, siis on neid raske tagasi võita. me peame ka küsima, kas on mingisugust põhjust meie valitsusi üldsegi usaldada ja seadusandlus, seadused, mis äh, meie eraelu puutumatust äh, õõnestavad, peaksid olema piiratud, äh, kui need on kui juba aktiivsed, keht-, jõustunud, siis ei tohiks neid saada kergesti muuta ja selliseid ettepanekuid ei tohiks komisjon juba algselt teha. see Äh, rah-, on, tegemist on rahvusvahelise õiguse valdkonnaga ja tegemist peaks olema rahvusvaheliste lepingutega, mille sõlmivad suveräänsed rahvusriigid. selline seadus, selline ettepanek, leping ei ole aktsepteeritav, sellepärast et tegemist on ühepoolse info edastamisega. meie anname broneeringuinfot oma reisijate kohta, nemad aga meile infot ei anna. resolutsiooni ettepanekus tahaksime me äh, selle Äh, otsuse lükata Euroopa Kohtu ette, kes vaatab, kas see on kooskõla, leping on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. meie äh, iseseisvuserakond äh, hääletab selle ettepaneku vastu ja meie leiame, et ka Euroopa Kohus peaks oma arvamuse välja ütlema. suur tänu. suur tänu, härra Patten ja nüüd on sõna proua Cornelia Erstile kaheksa pooleks minutiks. meie hääletame selle kokkuleppe vastu, sellepärast et siin me loobume Euroopa kodanike kõige elementaarsemast õigusest, proua Malmström. mind siiralt üllatas see, mis te ütlesite, proua volinik. Te räägite turvalisusest, mida pole olemas, aga mida ei saa olemas olema ka tänu sellele lepingule. siin ei ei ole tegemist mitte ainult <clears throat> mõnede kodanikke puudutavate andmetega, vaid see tähendab seda, et hakatakse kontrolli teostama meie kodanike üle ja seetõttu me oleme sellise kontrolli vastu, sellise põhjendamatu kontrolli vastu ja samas ei suudeta ära põhjendada ka, mis eesmärkidel hakatakse kasutama neid andmeid. ja see on täiesti absurdne, kui talletatakse sel moel miljoneid eh, ühikuid isikuandmeid. me oleme täiesti selgelt selle vastu. Te lähete tunduvalt kaht-, kaugemale kui lihtne võitlus kuritegevuse ja terrorismi vastu. artiklis neli sisaldub klausel, mis muudab väga selgelt selle kokkuleppe eesmärki. me ei saa olla nõus ka sellega, et edastatakse PNR andmeid kolmandatele riikidele. ja me ei saa sel moel usaldada ka Ameerika poolt me ei saa ju mitte mingisugust kontrolli nende üle teostada ja samas ei tohi unustada ka äh, seda rolli, mis on erinevatel salateenistustel äh, kogu selles protsessis on võimalik lad-, ladestada, talletada ka väga <clears throat> delikaatseid tundlikke andmeid ja seda kolmekümne päeva jooksul. nii et seega meie fraktsiooni jaoks ei ole võimalik nõustuda selle kokkuleppega. edasi, mis puudutab õiguskaitset, see on täiesti naeruväärne, mis õiguskaitse osas sisaldub selles kokkuleppes. ka selle nurga alt ei saa me rääkida andmete kaitsest. ma tahaksin öelda härra Vossile ja teistele saadikutele, kes äh, soovivad anda oma nõusoleku sellele kokkuleppele, mõelge meie endi kokkulepete peale ja kui me võrdleme seda nende kokkulepetega, mis meil on olemas, me peame igal juhul selle kokkuleppe tagasi lükkama. suur tänu. ja nüüd on sõna härra Zilstral. suur tänu. avaliku võimu esmaseks ülesandeks on äh, oma kodanike julgeoleku tagamine ja kõigi riikide kohuseks on kaitsta oma kodanikke terrorismi eest. aga tõsiasi, et Brüssel sekkub sellesse, see ei taga meile mitte mingisugust turvalisust, liikmesriigid peavad ise otsustama selle üle ja paika panema ka vastavad tingimused. Ühendriigid teevad väga hästi, kuidas peab äh, läbi viima võitlust terrorismi vastu, mis on Brüsselil selle, sellega ühist? ja kui keegi palub andmeid ühe isiku kohta, kes tuleb tema territooriumile, siis on see tema õigus ja kui kodanik ei eh, soovi, et tema kohta neid andmeid avalikustatakse, siis ta lihtsalt ei lähe sinna riiki ja Brüsselil ei ole mitte mingisugust pistmist kõige sellega. väljendage me täiesti selgest, et inimest puudutavad andmed kuuluvad talle, aga mitte mingisugusele eh, ettevõttele või, või saate siis veel Brüsselile ja Brüssel ei pea selle üle otsustama, kellele edastatakse need eh, andmeid eh, see kokkulepe isegi ei räägi, ei räägi isegi mitte islamist ja sellest, et islam on praegusel hetkel üheks terrorismi allikaks ja liikmesriigid ei saa äh, nõustuda sellega, et piiratakse nende võimu oma kodanike kaitse. suur tänu. härra Silstra, kas te nõustute vastama härra Lau küsimusele? Honorevole Silstra. härra Silstra, kas te olete Äh, nõus vastama meie kolleegi Alvaro küsimusele. Yes, okei okay., Alvaro. väga kena, härra Alvaro, palun. Ähm, suur tänu, härra president. kas äh, kallis kolleeg oleks nii kena ja öö, äh, ütleks, et kas ta soovis öelda, et islam on põhiliseks terrorismi allikaks? härra Silstra. härra president, siin on, ma rääkisin na-, tõin selle näitus, näite kui näite naiivsusest, et eelmisel aastal üksteist tuhat rünnakut, mille taga olid, oli islam, Toulouse, Madrid, London ja nii edasi ja kuidas ma saan tõendada, et islam on terrorismi allikaks, piisab, kui te vaatate aja, ajakirjandust ja on täiesti üllatav, et ainukesed äh, parlamendisaadikud, kes seda äh, tunnistavad, on siinpool saali. kena, noh, meie kolleeg Veeber, palun kaks minutit. suur tänu, härra president proua volinik, nõukogu esindajad, me peame kõik tunnistama, et me üritame leida võimalust, kuidas isikuandmete kogumine ja talletamine vastaks kõigile andmekaitse ja kasutuse reeglitele võitlus terrorismi ja kuritegevuse vastu on meie ühine eesmärk. Toulouse'i kodanikel, kes on otseselt kokku puutunud selle nähtusega, on ka oma roll selles. Ühendkuningriigid on tunnistanud seda, et võitlus terrorismi vastu on meie kõigi ühine rahvusvaheline eesmärk ja Ühendriigid on valmis meiega tihedat koostööd tegema. ma arvan, et praeguses rollijaotuses ameeriklased on see kuri pool, kes äh, koguvad andmeid ja meie eurooplastena siis anname hinnangu sellele, et kuidas kasutatakse neid andmeid. me ei tahaks sellist mängu mängida, me tahaks kanda ühiselt äh, vastutust, mis meil kõigil latu-, lasub. igal riigil on oma suveräänne Äh, õigus paika panna täpselt need reeglid, mis puudutavad reisimist, nii nagu me oleme teinud seda ka Kanadaga, oleme teinud seda Austraaliaga, praegune kokkulepe tagab meile suurema õiguskindluse ja need, kes hääletavad selle kokkuleppe vastu, hääletavad ka suurema õiguskindluse vastu. ma tahaksin siinkohal tänada proua volinikku, tänada teda selle eest, et ta ütles, Euroopa on ühiselt ja ühendatult tugevam ja parem on, kui meil on kõigil üks ühine leping kui kakskümmend seitse kahepoolset lepingut. me peame vaatama ka tuleviku suunas, meil on äh, läbirääkimised käimas andmekaitselepete üle, ka see on üks põhjus, miks me peame jätkama ja läbirääkimisi Ühendriikidega, kui äh, Euroopa Liit ja ameeriklased suudavad andmekaitset puudutavad reeglid paika panna ühises kokkuleppes, siis see kujutab endast lisandväärtust ka Euroopa kodanike jaoks. härra Weber, kaks kolleegi soovivad esitada teile küsimuse, kas te olete valmis vastama nende küsimustele? kõigepealt härra Tavares, palun. Eh, suur tänu, härra president, härra Weber me peame jääma realistideks ja mitte tekitama paanikat äh, meie kodanike te rääkisite Toulouse'ist ja ütlesite, et piisab, kui me vaatame seda, mis Toulouse'is aset leidis. ja mina tahan küsida, et kuidas te seote omavahel seda, mis aset leidis Toulouse'is äh, selle lepinguga? et äh, mida kolleeg Veeber oleks teinud, ta oleks Äh, takistanud äh, või mitte lubanud reisida sellel inimesel või mis ta oleks teinud äh, selle isik, selle inimese isikuandmetega. nii et ma palun, et meie kolleegid jääksid konkreetselt selle arutelu raames, aga mitte ei tooks siin äh, täiesti äh, selliseid näiteid, mis tekitavad paanikat. kallid kolleegid, igal iga inimene, kes vastutab uurimise eest, peab tagama selle, et tal ei oleks mitte ainult üks infoallikas, ta peab vaatama, millised olid rahastamise allikad, kommunikatsiooni pool, telefoniühendused, kuidas kahtlusalune liikus, see on, on vaja üldist ülevaadet sellest isikust ja tema tegevusest ma tahtsin öelda seda, et ühelt poolt on isikute huvi, et nende, neid puudutavad isikuandmed oleksid kaitstud, aga siis ma rääkisin ka sellest, et teisalt me peame vaatama, mida me peame tegema selleks, et võimaldada uurimist läbi viivatel inimestel oma tööd teha ja need, kes soovivad täna selle kokkuleppe vastu hääletada, siis see tähendab seda, et tulevikus ei ole nende kasutuses enam kõiki neid andmeid. härra Albrecht, palun austatud kolleeg Weber, ma austan teie seisukohta, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, mis te ütlesite, te ütlesite, et jah, muidugi me peame eh, sõlmima sellised kokkulepped ja sõlmima ka kolmandate riikidega, aga näiteks kuidas te reageerite, kui Saudi Araabia või Hiina esitlevad sellise taotluse, et kui nemad Nemad ütlevad, et kui Ühendriigid saavad sellist informatsiooni, siis miks meie ei võiks sellist informatsiooni saada ja ja miks ei võiks või peaks Euroopa Parlament sellele ka oma heakskiitu andma? et kuidas te reageerite sellele, kas te soovite, et äh, Euroopa Parlament annaks oma heakskiidu veel täiendavatele sellistele meetmetele? kallis kolleeg Albrecht, kui olen rääkinud öö, öö, arutanud seda küsimust ja uurijatega, et kes on öelnud seda, et kui meil ei oleks olnud selliseid andmeid, siis me ei oleks suutnud takistada nii mõningaidki terroristlikke akte. ma, Ühendriigid on meie partneriks võitluses terrorismi vastu ja me räägime läbi seda kokkulepet partneritena nendega ja see, ma ei arva, et me saame võrrelda Ühendriike Hiinaga siin, ma leian, et Ühendriigid on meie partneriks ja mis puudutab seda kokkulepet, siis komisjon on tõesti siin Ühendriikidele ka vastu näppe andnud ja tõesti komisjon üritab tagada selle, et võetakse üle ka need reeglid, mida meie oleme paika pannud ja mis meie jaoks on väga tähtsad. veel kolmas eh, küsimus, härra Veber suur tänu, härra Veeber. ma tunnen teid juba väga pikka aega. ja ma tean, et te olete keegi õigusriigi kaitsja, aga samas mind üllatab see, mis te ütlesite ja mi-, mis on öelnud teie fraktsioon selles arutelus. Te ütlesite, et kui meil ei oleks seda kokkulepet, siis ameeriklased teeksid seda, mis nad soovivad aga niimoodi avaldatakse lihtsalt survet, et kui meil seda kokkulepet ei ole, et siis ameeriklased teevad seda, mis neil pähe tuleb. aga ma tahaksin teada, et kuidas te selgitate selle mulle ja, ja valijatele et me oleme juba nõustunud kolme küsimusega ja rohkem me ei saa küsimusi lubada, sellepärast et, et arutelu läheb edasi, aga esitate oma küsimused järg, järgmisele kõnelejale siis. härra Veeber. jah, vastastikuse küsimus. jah, me võime anda sellele poliitilise hinnangu. Teie seisukoht on teistsugune aga läbirääkimiste käigus selle kokkuleppe üle on kõigil oma algatusõigus ja õigustalitus on öelnud oma arvamuse, on öelnud, et tegemist on hea kokkuleppega, kui äh, liikmesriikidel on teistsugune seisukoht, siis nad võivad puur-, pöörduda Euroopa Kohtusse. aga öelda, et see, mis meie ütleme, on vastuolus õigusega, siis see läheb natuke liiga kaugele. ma tahaksin, et vastaksite mulle, kuidas te selgitate kodanikele selle, kui me lükkame praegu selle kokkuleppe tagasi, sellepärast et siis hakkavad Ühendriigid otseselt läbirääkimisi pidama lennundusfirmanda, firmadega ja, ja kus on siis teie vastutus teie valijate ees, see on küsimus. nüüd on sõna härra Lopez Aguilar pool, kaheksa pooleks minutiks. suur aitäh, mina olen justiits- ja äh, siseasjade komisjoni esimees ja me äh, väit-, me arutasime seda teemat väga pikalt, selle väga intensiivse arutelu äh, tulemuseks oli demokraatlik hääletus, mille käigus meil oli võimalik äh, siis väljendada enamuse arvamust, kolmkümmend üks poolthäält, lepingu poolt, selle poolt, et Euroopa Parlament peaks andma äh, Äh, heakskiidu sellele lepingule ja kakskümmend kolm vastuhäält ja äh, ka äh, mõned erapooletud. nüüd kõige olulisem on siin kohaldamisala piiramine. teine lepingu pool soovis laiemat kohaldamisala, võtta sinna sisse kõik kuriteod, mida karistatakse vähemalt üheaastase vangistusega. nüüd aga meie tõstsime seda öö, piirangut siis kolme aastani. nüüd edasi veel see, et andmeid on võimalik säilitada vaid teatud aja jooksul ja et pärast viit aastat need andmed muudetakse anonüümseks, välja arvatud siis terrorismijuhtudel tasakaal on täiesti olemas, täiesti mõistlik tasakaal tagatiste osas, nii et see tõuke, niinimetatud tõukemeetod ja ka teised garantiid, mis, mida pakutakse kodanikele. nii et ma arvan, et võib äh, nüüd väita, et Euroopa Parlamendil on võimalik olla osa sellest lepingust, mille üle pidas läbirääkimisi Euroopa Liit. alternatiivseks variandiks on lihtsalt äh, sundida kahekümne seitsmel liikmesriigil pidada siis kahepoolseid läbirääkimisi ja äh, eraldi kindlasti oleme me hoopis haavatavamad kui üheskoos. nüüd praktiliselt äh, see tähendab seda, et kodanikud käiksid praegu kehtiva lepingu alla, mis jõustus kahe tuhande seitsmendal aastal ja äh, nii läbi me kin-, seeläbi me kindlasti kodanike olukorda ei parandaks, pigem me halvendaksime seda. ka tagatised ei suureneks, vaid pigem väheneksid nii et äh, see käesolev leping loob praegusesse olukorda rohkem õiskind-, õiguskindlust, meil oleksid selged juriidilised reeglid ka lennuettevõtjate tarvis. nelikümmend kolm miljonit eurooplast ju reisib iga-aastaselt Ameerika Ühendriikidesse ja nüüd on siis nendele inimestele selge, millisteid reegleid nad peavad järgima, need on kõik lepingus kirjas. suur tänu ja nüüd on sõna härra Alvarol üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president. liberaalidena meie ei muuda seda ülesannet lihtsamaks, me soovime äh, tagasi lükata selle, me ei, meie ei ole dogmade poolt, vaid äh, argumentide poolt. ja me oleme veendunud selles, et õiguskindlus on kõige tähtsamaks küsimuseks seoses selle kokkuleppega meie meelest on sellest kokkuleppest puudu terve rida aspekte ja meil ei ole ka piisavat piisavat selgust äh, selle kokkuleppe sätete tõlgenduse osas. meie fraktsiooni jaoks on isikuvabadus kõige tähtsam. me vastu-, me vastutame kõige selle eest, me peame kaitsma oma kodanike huvisid ja meie meelest seda see kokkulepe ei taga ja sellega, et me lükkame selle kokkuleppe tagasi, me ütleme, et me oleme isikuõiguste eiramise vastu. proua Sargentini. tänan, härra president. täna räägiti siin Toulouse'i näitest. mina tahaksin rääkida nigeerlasest, kes sõidab läbi Amsterdami Detroiti ja tema isa helistas saatkonda ja ütles, et öö, et mu pojal on ähm, kummalised ideed. meie vastavatel talitustel on informatsioon inimeste kohta, kes, äh, kellel on kahtlased kavatsused, meie julgeolekutalitused äh, äh, töötlevad sellist informatsiooni ja võtavad ette selle, mis, mis, mis vaja on. aga praegusel praegusel hetkel me ei saa tagasi pöörduda. andmete kogumine kõigi reisijate kohta, see ei ole sugugi efektiivne meetod terrorismi vastu võitlemiseks suur tänu, proua Sargentini, kolleeg Foster, kaks minutit palun. Ähm, suur tänu, lugupeetud juhataja, tegemist on olnud äärmiselt äh, informatiivse aruteluga, aga ma arvan, et äh, meil on mõned asjad jäänud tähelepanu alt kõrvale, paistab, et äh, raportöör ei ole mõelnud selle peale, et kümme aastat tagasi kolm, üle kolme tuhande inimese kaotasid elu Ameerika Ühendriikide Ameerika Ühendriikides. minu delegatsiooni transpordi esindajaga, esindajana analüüsisin ma Euroopa lennujaamade julgeolekumeetmeid pärast seda kohutavat terrorismirünnakut. ja mina oma seisukohast lähtudes äh, äh, leian, et minu ettekujutus inimõigustest on selline, et inimõiguste põhimõtteid on rikutud, kui minu valitsus ei võta meetmeid äh, minu turvalisuse tagamiseks, kui ma reisin Ameerika ühe, kui ma reisin Ühendkuningriigist välja või, või Ühendkuningriiki äh, alati tuleb saavutada õige tasakaal ja ma pean ütlema raportöörile, et äh, kümne tuhande kilomeetri kõrgusel ei hooli terroristid sellest, mis meile meeldib ja mis meile ei meeldi ja millised on meie küsimused. ma olen üle kahekümne aasta töötanud äh, lennuettevõtlusega seoses ja seitsmekümnendatena tea-, ei teadnud ma mitte midagi terrorismist. terroristidel pole mingisuguseid piire, neil puudub moraal ja neil puudub õigustus inimelu võtmise kohta, aga nad ei hooli sellest. Nemad tahavad oma seisukohta kohe välja öelda. nii et äh, kui lubate, siis äh, broneeringu info, mis asi see üldse on, see on lihtsalt äh, info ja mitte väga põhjalik info ja minule on selge, et minu kodanikuvabaduse, vabaduste komisjon on väga põhjalikult läbirääkimisi pidanud, et kaitsta Euroopa kodanike huve ja ma olen kindel, et vajalikud tagatised on täiesti olemas. pärast üheteistkümnenda septembri juhtumist on broneeringu info olnud osaline, oluline tööriist mitte ainult Ameerika Ühendriikides, aga ka Ühendkuningriigis seitsmenda juuli pommitamine ja muudki rahvusvahelise kuritegevusega seotud juhtumid on siinkohal näiteks. ma kutsun parlamendi kolleege üles seda lepingut toetama, me oleme saavutanud hea kokkuleppe, äh, mis äh, aitab äh, meil kaitsta kõiki Briti ja Euroopa kodanikke ning aidata neid, kui nad reisivad üle kogu maailma. suur tänu, proua Foster ja olete valmis vastama proua Intveldile, proua Foster yes.? paistab, et jah, siis palun, proua Intveld. jah, suur tänu, juhataja tahaksin kolleeg Fosterilt küsida, kas tema äh, endiselt tahab äh, häbistada kõiki mind ja teisi kolleege, kes on selle lepingu vastu äh, Äh, mõeldes, et me pole piisavalt julgeolekule, turvalisusele mõelnud, kas te olete lugenud läbi, millised on meie vastuväited sellele lepingule ja kuidas te vastaksite küsimusele, et et rahva tervise, immigratsiooniga seotud ja ähm, tolliga seotud küsimused äh, on seotud äh, selle terrorismi, terror, terroristi mõttemaailmaga kümne tuhande kilomeetri kõrgusel. paistab, et raportöör siin on järsku saanud maailma eksperdiks terrorismi valdkonnas äh, ise hakanud ministriks, äh, käisin äh, Ameerika Ühendriikides kohtumisel, kus oli ka härra Kirkhope ja siseministeeriumi esindajad Ameerika Ühendriikides ja me kõik kolleegid seal olid valmis aita andma talle kogu vajalikku infot, aga kümme aastat on möödunud ja raportöör, teie tänahommikune sõnavõtt on absoluutselt naiivne mitmes valdkonnas, paistab, nagu te elaksite mingisugusel teisel planeedil, paistab nagu teil oleks inimõiguste monopol. loomulikult teil ei ole seda monopoli, kas te kujutate ette, et suurem osa Äh, selle koja liikmetest äh, leiavad, et inimõigused on olulised, meie infot tuleb hoida äh, turvaliselt, me ei ole mingisugused lollpead, meil ei ole vaja, et teiesugused meile jutlustaksid, aga me teame ka seda, et valitsused ja poliitikud peavad raskeid otsuseid langetama, see ei ole sugugi mitte alati kerge ja mina leian, et tegemist on parima võimaliku kokkuleppega. meie läbirääkimised olid rasked ja komisjon on, jätkab selle kallal tööd. ci sono jah, äh, pange nüüd kõrvaklapid pähe, sellepärast et teile soovivad esitada küsimusi ka teised isikud, äh, proua Morva ja proua härra Albrecht, kas olete valmis vastama? ja kolleegidele ütleksin ma teile, et sinise kaardi küsimused on suurepärased, äh, aitavad meie arutelu elavaks muuta, aga mm, katsuge siiski olla mõõdukad, sellepärast et muidu meie teema käsitluseks ette nähtud aeg kaob käest. proua Morve. suur tänu jah, kogu minu austuse juures äh, tahaksin küsida, et kas äh, normaalsetes tingimustes, äh, oodake mu küsimuse lõpp ära, kas ta tavalistes tingimustes oleksite seisukohal, et valitsusel pole vähimatki pistmist sellega, kuhu me reisime, kellega me reisime, kui sageli me reisime, kui kallid on lennupiletid meie jaoks, kas me kas meil on tervisega seotud probleeme, kas me kanname stomakotti. ja loomulikult valitsusel võivad olla teatavad huvid selliste andmete kogumiseks, kui nad tänu nendele andmetele saavad elusid kaitsta. aga kuidas nad saavad kaitsta meid terrorismi eest, läbi selliste andmete, kus minnakse eraelu puutumatusest kaugemale. ja ma viitan jällegi ajale, palun. lennundusettevõtted ajalooliselt on kogunud infot kõigilt meilt, kui me oma lennuki broneerime, nad on seda teinud aastakümneid, aastakümneid. ja info on praegu üsna samasugune nagu enne üheteistkümnenda septembri juhtumit jah, teil on õigus, kui palju infot on liiga palju infot? see küsimus jääb alles, aga terrorism ei lõpe piiridel, terrorism on rahvusvaheline. nii et raske südamega on äh, inimesed, kodanikud äh, kohustatud võib-olla andma infot, mida me isiklikult ei tahaks anda ja valitsustel, poliitikutel on aeg-ajalt raske öelda, et meie kõigi huvides on äh, see, et me anname seda infot. sellele puudub ühene vastus. terrorismirünnakutel on olnud oma kumulatiivne mõju, mis on aastakümnetega suurenenud. ja, sehr geehrte Frau Foster äh.... Albrecht proua Foster, mul on teile küsimus. Teie usute, et broneeringu info on äh, põhiinfo, mis ei sisalda eriti mitte midagi. kas olete teadlikud sellest, et äh, API info äh, tegelikult kattub broneeringu infoga? ja seda infot juba vahetatakse üle kogu maailma, see käsitleb seda, kes milliste lennukitega sõidavad. kas teate, et broneeringu info, info sisaldab infot ka selle kohta, mida ma ostan lennujaamas, kasutades oma pardakaarti ja mida ma kasutan, kasutad, ostan kasutades oma krediitkaarti. et broneeringu infos sisaldab äh, ka sellist infot jah, nüüd aitab sinistest kaardidest, meil on äh, sõnasoovijaid veel palju, nii et proua Foster, vastake veel sellele küsimusele, tehke lühidalt. teen väga lühidalt, äh, vastus on jah. ja nüüd arutelu juurde tagasi, härra Borghezio. E, e- suur tänu, lugupeetud juhataja. ja enne, kui ma selle aruteluga edasi läheksin, tahaksin öelda härra Aguilariga, et tahaksin teda tänada tema suurepärase komisjonis toimunud arutelu juhtimise eest, ta tegi seda väga tasakaalustatud, tõsiselt äh, ja õiglaselt loomulikult on mitmesuguseid reservatsioone, äh, ka minul on reservatsioone selle lepingu suhtes ja täna hommikul äh, selle asemel, et sinu hakata filosoofiliselt arutlema kohtupraktika üle, äh, leian ma, et peaksime pigem keskenduma meie kodanike turvalisusele. meie kodanikel on õigus, et neile oleks tagatud julgeolek, väga paljud noored äh, on pidanud eluga hüvasti jätma Äh, rongitöötajad äh, on pidanud oma eluga hüvasti jätma ja meie peame äh, mõtlema ennekõike turvalisusele, see peab olema meie, meie jaoks olulisem kui poliitilised õigused, isikuõigused ja mina võib-olla ei saa hääletada nii, nagu härra Patten ütles, sellepärast et Liiga Nord on selle lepingu poolt ja Äh, mine, meie leiame, et äh, meie äh, turvalisus on kõige olulisem ja tuumasõda ja terrorism on täiesti reaalsed ohud. härra Möltser, broneeringu infolepingus on öeldud, et pole kaitstud piisavalt Euroopa kodanike isikuandmed, neid võib saata äh, kolmandatele riikidele Ameerika Ühendriikide poolt. ja nagu me näeme, äh, kongress ei pea seda dokumenti ratifitseerima äh, ja see pole põhimõtteliselt siduv Ameerika Ühendriikidele, kui Euroopa Liidu tippjuhid reisivad palju siis oleks naiivne arvata, et äh, sisejulgeolekuorganid äh, ei äh, uuri seda majanduslikku infot lihtsalt sellepärast, et meil on mittesiduv kokkulepe Euroopa Liiduga Euroopa Liidu kodanikke ei kohelda võrdseid Ameerika Ühendriikidega ja ma arvan, et komisjon oleks võinud parema kokkuleppe saavutada härra Pussutil, suur tänu, lugupeetud juhataja, pättideks on siin äh, see, kõige olulisem on see, kas see kokkulepe saavutab äh, õige tasakaalu meie jaoks oluliste eesmärkide vahel, meie kodanike julgeolekukaitse ühelt poolt ja teiselt poolt nende eraelu puutumatuse kaitse. ja ma arvan, et selles kontekstis tuleb meil langetada oma otsus ja selle vaatenurgast peame hindama seda lepingut, äh, enne kui ütleme sellele jah või ei. minu vastus sellele küsimusele oleks jah ma arvan, et me oleme saavutanud õige tasakaalu selles lepingus, hoolimata sellest, et olen esimene, kes võib öelda, et see leping ei vasta täielikult meie andmekaitsega seotud kõrgetele nõudmistele ja et see leping ei ole suureks läbimurdeks, mida me oleksime tahtnud. mul on kolm põhjust, miks mina leian, et seda lepingut tuleb toetada, suuremat osa nendest äh, argumentidest on siin juba mainitud. esiteks, see äh, leping on parem kui selle lepingu puudumine nii julgeoleku seisukohast kui kui ka eraelu puutumatuse seisukohast meie kodanike jaoks. selles lepingus on paremad andmekaitsesätted kui kahe tuhande seitsmenda aasta jõus olev leping ja võimalikud kahepoolsed lepingud, mis võib-olla tuleksid ilma selle lepinguta. ja ilma selle lepinguta andmeid saadetakse, nii nagu siin ka on öeldud, edasigi, aga siis ilma igasuguste tagatisteta. teiseks, me peame möönma, et Ameerika Ühendriikidel on õigus nõuda andmeid nende isikute kohta, kes soovivad Ameerika Ühendriikidesse reisida, meie aga peame püüdma omalt poolt äh, suurimal võimalikul määral tagada nende eraelu puutumatus, kui Ameerika Ühendriigid seda teevad. ilma selle lepinguta võime jõuda olukorda, kus Äh, lennuliiklus on häiritud, äh, lennureisijad peavad kaua ootama ja samas äh, andmekaitse põhimõtted on nõrgemad. ja lõpetuseks pole vähimatki kahtlust, et broneeringuinfo käsitlemine aitab tagada meie kodanike turvalisust ja ma arvan, et meie koda ei peaks pidama tabuuks seda, et meie kodanike julgeolekukaitse on sama oluline kui eraelu puutumatus. jah, see pole täiuslik, aga siiski parem kui mitte midagi. ja teil on küsimus härra Ramiro Lopaselt. proua Romero Lopest aitäh, härra president, härra Pusutil, te teate, et liikmesriikide parlamentides, tegelikult vaid kolmes riigis on võetud PNR oma siseriikliku õiguse sisse, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on seda juba teinud ja nad on võtnud selle sisse ka oma immigratsioonivastastesse seadustesse. kas te teate, et Taani on kolmas riik, kes selle ka oma siseriikliku õiguse sisse võttis, tegi seda vaid terrorismi osas nii et äh, nii oluline arutelu on tähtis ka rahvusparlamentides. komisjoni raport selle teema kohta ei ole mitte ainus, mis on välja töötatud, andmekaitse inspektori raport ning äh, grupi kakskümmend üheksa raport on samuti olulised. grupp äh, kakskümmend üheksa tegelikult ei koosne mitte ainult juristide arvamusest see leping paneb ohtu Euroopa kodanike põhiõigused. härra Pusutil, palun. jah, ma tean seda, aga tean ka seda, et äh, meie leiame, et broneeringu info terrorismivastases võitlus on nii oluline, et me tahame, et ka Euroopa Liidus oleks broneeringu infosüsteem. lugupeetud juhataja, ma leian, et need, kes on lepingule vastu, eksivad selles mõttes, et nad ütlevad, et ei ole antud piisavalt tagatisi eraelu kaitseks. mina ütleks neile, et ilma selle lepinguta andmekaitse tagatised oleksid veelgi viletsamad meie kodanike jaoks. kõik selle lepingu vastased, palun võtke seda arvesse. suur tänu. ja nüüd äh, saab sõna proua Sipper. suur tänu broneeringuinfo ja äh, andmete hoidmine on tingitud terrorismirünnangut, rünnakutest, aga terrorism ise ei ole õigustuseks, äh, miks koguda andmete, isikute andmeid. me kuuleme siin rahvusvahelise kuritegevusega seotud kaalutlustest, äh, inimkaubandusega seotud kaalutlustest, meil kogutakse andmeid miljonites andmeühikutes, aga edu on saavutatud vaid üksikutel juhtudel. on andmeid, mida nüüd säilitakse ainult kümme aastat, aga andmekaitse algab hoopis varem. kõigepealt tuleb analüüsida andmete kogumise otstarvet, eesmärki ja, ja selle teksti puhul, mille üle me peame hää-, praegu hääletama, võime öelda, et süütute kodanike andmeid kogutakse massiviisiliselt, neid talletatakse kümme aastat, neid analüüsitakse, kasutatakse erinevatel otstarvetel, me räägime siin äh, tõsisest kuritegevusest, äh, äh, millele määratakse kolmeaastane su-, vanglakaritus, karistus. Saksa kohus on oma seisukoha välja kujundanud selles valdkonnas, aga liikmesriigid peavad äh, siiski ennekõike kandma hoolt selle eest, et ohuks on siiski rahvusvaheline kuritegevus. Äh, ja kui me tuleme, lesime Ameerika Ühendriikidest, sellest üksi piisab, et andmeid koguda ja kui pidades silmas, et reguleerimisala, kohaldamisala on lai, äh, siis äh, see valmistab meile tõsist muret. mis puudutab äh, selle lepingu hindamist, siis kaalu-, hindamine on küll plaanis, aga andmekaitseametnikke sellesse hindamisprotsessi ei kaasata ja inimesed võivad äh, olla kahtlustatud terrorismis äh, ja nad võivad jääda Ameerika Ühendriikide val-, vanglatesse, ilma et neid äh, aastakümnete jooksul kohtu ette tuuakse. ja selliste lepingutega jääb tõendamiskohustus kodanikele. meie aga peame kaitsma oma kodanikke, see on meie kohus ja siin juba küsiti, kas need, kes lepingu härra Albrecht küsis, kas need, kes lepingu vastu hääletavad, eh, kas neil ei ole häbi. Äh, ma arvan, et keegi ei peaks oma seisukohtade pärast häbi tundma, aga mina tunnen tõsist muret äh, selle lepingu äh, suundumuse poolt ja ma arvan, et me peaksime olema tagasihoidlikud selle toetuses. proua Kriisberg. SWIFT, ACTA, PNR, tegemist on lühenditega, mida mainitakse ikka ja jälle ja mis valmistavad muret kodanikele, sest et nad ei tea, mis peitub nende lühendite taga. tegemist on tegelikult liiga üldise järelevalve teostamisega või reisijate jälgimisega Ehm, inimesed, ehm, inimestel on siis võimalik teada saada, milline on äh, konkreetse reisija äh, tervislik olukord, äh, mida ta süüa eelistab ja nii edasi. täna hommikul on seda arutatud siin küll väga pikas, aga siiski ka põnevas arutelus. kahe tuhande seitsmendast aastast saadik oleme me nõudnud tagatisi, tagatisi, millest mis kujutavad endast selliseid jooni, millest me üle astuda ei saa. nüüd hetkel me endiselt neid saavutanud ei ole, ei vastastikuse osas ega ka proportsionaalsuse osas, nagu juba mainis ka meie suurepärane kolleeg Graham Watson, rääkides siis Ameerika Ühendriikide seisukohtadest siin väideti, et PNR-is ei olegi midagi erilist sees, aga kui see tõesti nii on, siis nõudke Ameerika Ühendriikidelt äh, sama. siin räägiti sellest, et me oleme saavutanud, mida me saavutada saime, et rohkem me ei saagigi siin saavutada ja et peaks arvamust paluma kohtunikelt, täiesti vastuvõetamatu on see, et me siin ütleme oma vastutusest lahti, me peame ikkagi tagama tasakaalu terrorismivastase võitluse ning põhiõiguste järgimise vahel ja just nimelt sellepärast hääletan mina selle lepingu vastu. suur tänu ja nüüd on sõna proua Flotril, palun. lõppkokkuvõttes tegelikult arutelu algusest peale ei ole eriti olnud kuulda neid kolleege, kes väidavad, et see leping ei riku põhiõigusi, mõned lihtsalt väidavad, et see leping on parem kui ei mitte midagi ja et noh, natukene võib ju siis näksida siit tüki meie õiguste küljest ära, kui me saame midagi teiselt poolt vastu. me teame, et tegelikult kõik ja seda on ka näidatud, et äh, terrorismivastane poliitika oleks tõhus ja mitte ainult moraalselt õige või et see järgiks rahvusvahelisi kohustusi, äh, selle eeltingimuseks on ikkagi see, et äh, peetakse kinni inimeste õigustest ja samal ajal ka meie rahvusvahelistest kohustustest. nüüd meie peame siin ikkagi olema oma poliitilise vastutuse kõrgusel, minevikust me oleme juba näinud, et Euroopa kodanikud, kodanikud sellistes teemades saavad toetuda vaid Euroopa Parlamendile, nii et kas me siis oleme nüüd oma kodanike kõrval või kas me öö, lööme siin nii-öelda põlvnema, sellepärast et meid kuskile ähvardatakse? ebaseaduslikud inimeste transportimine, salajased vanglad ja nii edasi, kes olid need, kes äh, seisid meie kõrval, kui me nõudsime nende teemade osas uurimise läbiviimist? nii et äh, tõsine küsimus on siin see, et mis saab siis, kui selle lepingu raames väljutakse sellest, mis on õiguslikult lubatud. kas te olete valmis vastama kiirele proua Fosteri küsimusele? Flotre. Uh, yeah, thank you very much, President. Just very briefly to uh... suur tänu. Äh, üks lühike küsimus äh, selle kommentaari. Te ütlesite, et kodanikud on selle vastu. Äh, ma võin teile öelda, et suurem osa kodanikest ei tea sellest mitte midagi. Euroopa Liidu kodanikud tahavad seda, et nende valitsused kannaksid oma vastutust, kui nende kodanikud reisivad ringi ja nad peavad saama reisida vabalt, reisida oma riikides, reisida kogu maailmas. valitsused peavad aga vastutama nende julgeoleku eest ja nad peavad raskeid otsuseid langetama. kodanikud äh, ei tea sellest täpselt midagi. ja teie kindlasti olete Prantsuse valimiste hulgas, vali-, valimiste kampaania käigus väga palju kodanikega kokku puutunud ja keegi ei tea, mis asi see broneeringu infoleping on. ega tahagi sellest teada, nad tahavad lihtsalt, et poliitikud neid kaitseksid, nemad eeldavad seda, eks ole mina ütlesin, et siin arutelus ei ole keegi eitanud seda, et me ikkagi puutume siin inimeste õigustesse. kui te ütlete, et inimesed ei ole sellega kursis, siis te kaevate iseendale siin auku, sest et see on ikkagi väga tõsine. inimesed isegi ei tea, et keegi neid kuidagi kontrollib, nii et minu arvates ei ole selline olukord nüüd küll mõistlik. ja me nüüd ütleme lihtsalt Euroopa kodanikele, et nad äh, satuvad sellise, sellisesse Ameerika tüüpi terrorismi terrorismivastase võitluse süsteemi. nii et ma arvan, et Euroopa kodanik peaks ikkagi teadma sellest, mida teie siin plaanite tema eest, proua Foster? Ehrenhauser. suur aitäh, nüüd on sõna härra Ehrenhausenilt. Ähm, suur aitäh Euroopa Parlament äh, kiitis kahe tuhande kümnendal aastal suure häälteenamusega heaks kaks resolutsiooni ja nendes resolutsioonides seadis meie koda väga selged eeltingimused. see leping läheb vastuollu nende eeltingimustega. Äh, näiteks hakatakse looma inimeste profiile, mis on täiesti lubamatu, äh, samuti andmete nii-öelda tõmbamine ja samuti andmete massiline säilitamine, see on midagi sellist, mida ei ole siin kuidagi ei põhjendatud ega õigustatud. Euroopa Komisjon ei üritanud leida alternatiivseid vahendeid ja seega see leping tõstatab väga erinevaid kahtlusi Euroopa Kohus ning Inimõiguste Kohus on ka kutsunud üles ettevaatlikkusele ja samuti tuleneb see meie põhiõiguste hartast, nii et seetõttu oleks hea ikkagi leping tagasi lükata, et säilitada meie endi usaldusväärsus. kolleeg Mauro, palun. härra president väga paljud kolleegid tõid välja haavatavuse aspektiga need tegelikult, kes on selle poolt. sellest tulenevalt, kui me nüüd vaatame seda, mida ütles proua Malmström ning ka nõukogu esindaja, tuleb rääkida selgelt uutest ähm, järeleandmistest ja seda nad just ongi, järeleandmised. järeleandmine on hoopis midagi muud kui õiguste tunnistamine. tegemist on pigem kultuurilise kui poliitilise erinevusega Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide võimuorganite vahel. ja tegelikult äh, me ei räägi siin mitte niivõrd Euroopa Liidu võimuorganitest, kuivõrd äh, liikmesriikide esindajatest, kõikide liikmesriikide ministrite poole on viimastel kuudel ameeriklased selles teemas pöördunud. nüüd ühelt poolt turvalisus ja see, et see leping kujutab endast ikkagi sammu edasi, kui Euroopa Liit äh, Euroopa Liit ei saa ju ühtsetele seisukohtadele jõuda üleöö. kõikide kodanike õiguste kaitset ei saa teha kuidagi äkki, seda tehakse iga päev ja seda ütles ka meie kolleeg härra Lopez Aguilar, kui ta rääkis ka äh, meie pikkadest ja väga süvitsi minevatest aruteludest live komisjonis meie hääletame selle lepingu poolt, sest et äh, ikkagi see parandab olukorda. suur aitäh! sõna on proua Könsil. rahvaparteil on äh, õigus siin sellega kas nõustuda või mitte, samamoodi nagu ka Swifti puhul. Swifti me, Swiftiga me ei nõustunud sellepärast et meieni ei olnud jõudnud piisavalt informatsiooni ja seega Euroopa Parlamendiga ei olnud ka konsulteeritud. me korraldasime mõttevahetuse libe komisjonis Euroopa Komisjoniga ja mõningad meid soovitustest nüüd peegelduvad ka käesolevas lepingus, kuigi see ei ole endiselt meile vastuvõetav. kuid me peame seda lepingut toetama, sellepärast et vastasel juhul nii ehk naa jõuaks andmed Ameerika Ühendriikidesse ilma igasuguste õiguslike tagatiseta või võimaluseta äh, hoida silma peal sellel, äh, mis nende andmetega täpselt tehakse. alternatiiviks oleks ju kahepoolsed lepingud, äh, mille puhul tegelikult liikmesriigid oleks nõrgemas positsioonis läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. mina toetan seda lepingut, sest et see pakub võimaluse Euroopa Liidule, Euroopa Parlamendile saada infot selle kohta, mis äh, selle lepingu jõustamise käigus täpselt tehakse ja kui see vajalikuks osutub, on meil võimalik see leping ka uuesti läbi vaadata nii et meil on võimalik siis teostada järelevalvet selle üle, mida inimeste andmetega tehakse, ühtlasi pakub see leping õiguskindlust ka Euroopa lennuettevõtjatele. ja ma paluksin, et Euroopa Komisjon jälgiks väga tähelepanelikult, kuidas neid andmeid edastatakse ja töödeldatakse ning samuti äh, annaks sellest teada Euroopa Parlamendile. kui rikutakse Euroopa Liidu kodanike õigusi, siis äh, võib-olla tuleb see leping läbi vaadata. Äh, proua Nikolai. proua president, äh, ma olen nõus sellega, et Euroopa Parlamendis võib väljendada väga erinevaid seisukohti, ma olen täiesti veendunud selles, et me kõik teame, millised on rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi ohud, need on ülemaailmsed ja neil on vaja leida ka ülemaailmne lahendus. siin tekib õigusliku raamistiku küsimus ja just nimelt äh, sellest tulenevalt me jõudsimegi selle, äh, nende läbirääkimisteni selle lepingu üle. ja nagu öeldud, see leping ei ole täiuslik, kuid siiski see pakub tagatisi äh, selleks, et inimese õigusi ka tegelikult austataks. isikuandmeid tuleb kaitsta, aga kodanikel on samuti õigus oma individuaalsele turvalisusele. Ehm, õigus elule on ju üks e-, peamisi põhiõigusi. see, et meil on üleüldse võimalik läbirääkimisi pidada, et meil on ehm, võimalik järelevalvet teostada, siis mul ei ole mingeid põhjuseid mitte usaldada Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikide võimuorganeid. Ehm, suur tänu, härra Tavares see leping aga annab ühe käega ja võtab äh, teise käega. väidetakse, et nüüd andmeid ei säilitata rohkem kui kuus kuud, aga tegelikult on võimalik neid, nendele andmetele ligipääsu saada ik-, veel viieteistkümne aasta jooksul. Ameerika Ühendriikide seadused ei võimalda meil pöörduda kohtu poole juhul, kui meie õigusi rikutakse. Neid andmeid on võimalik kasutada ka äh, neile vastuvõetamatutes tingimustes. nüüd, kui meil on selline leping, mille osas meile ei tagata, et meil on võimalik kohtu poole pöörduda, siis me teeme küll karuteene Euroopa demokraatiale meil tekib tõeline probleem Euroopa Liidu äh, poliitikute usaldusväärsusega. proua Foster ütles, et inimesed isegi ei tea, mis asi see PNR üldse on ja unustagem siis lihtsalt ära see, et valijad ei tea, mis asi see on. kas me siis tõesti nüüd tunnistame seda, et kodanikud ei peagi teadma, et neil ei ole võimalus siin kohtu poole pöörduda äh,? härra Voss tahaks teile küsimuse esitada, kas te olete sellega nõus? jah, ma tahaksin eh, esitada teile küsimuse, härra Tavares. milline oleks see teine võimalus, kui meil seda lepingut nüüd ei ole, siis tegelikult kogutakse meie andmeid Ameerika Ühendriikides ilma igasuguse meiepoolse kontrollita. nii et ma ei mõista neid argumente. väidetakse, et olukord eh, läheb kodanike jaoks veelgi kehvemaks me räägime tegelikult ainult Ameerika Ühendriikidest, tuleks ikkagi olukorda lihtsustada ja mitte kehvemaks muuta. härra Tavares, aitäh küsimuse eest, Aksel. täna me räägime tegelikult sellest, kas me muudame seaduslikuks millise, ming-, midagi sellist, mis on vastuolus põhiõiguste hartaga me ei räägi üleüldse sellest, et kas ameeriklastel peaks olema ligipääs andmetele või mitte, neil on see niikuinii nii juba olemas. meie ei saa aga seda legitimeerida, sest et paari aasta pärast tõstatub küsimus, et kas me teeme sama ka Venemaaga ja Hiinaga ja Saudi Araabiaga, kes ju ka kõik võistlevad, võitlevad terrorismi vastu. proua Foster. proua president, kui te tahate mind siin tsiteerida, siis tehke seda korralikult, te teate väga hästi, et seda ma nüüd küll ei öelnud. Äh, ei kodanike kohta ega ka selle kohta, et nad ei tea, mis asi PNR on, nii et äh, ärge siis nüüd selliseid odavaid võtteid küll siin kojas kasutage, kui see ongi teie poliitiliste argumentide alus, siis võib-olla te ei peaks üleüldse siin istuma. proua Foster, vastan äh, kor-, vastan teile ja ma tsiteerisin teid tegelikult õigesti. kodanikud valisid äh, ju teid siia ja te loete siin mulle moraali. Te rääkisite äh, üheteistkümnendast septembrist et ärge nüüd siis öelge, et ma olen selle kuidagi unustanud, ma ei ole iialgi unustanud terrorismi ohvreid, nii et äh, selliseid asju ärge nüüd küll öelge. nüüd on sõna proua Wertmannil üheks minutiks. E me oleme äh, kõik veendunud selles, et nii Euroopa Liidule kui Ühendriikidele on väga tähtsaks teemaks äh, oma äh, kodanike turvalisuse kaitsmine. ja me ei vaidlusta seda küsimust siin ja me oleme kõik selles osas ühel meelel, aga andmekaitse artikkel kuusteist, artikkel kaheksa õiguste hartast, ka me peame täpselt järgima ka kõike seda. praegune kokkulepe on vastuolus äh, teiste tekstidega ja ei anna mingisugust tagatist meie kodanikele selles osas. väga tähtis on see, et me leiaksime meie kodanike ja, jaoks vastuvõetava lahenduse, aga julgeolek ilma kodanike vabadustega, see kujutab endast repressiivset lähenemist. nii et härra Engel, kaks minutit palun. suur tänu, lugupeetud juhataja me oleme rääkinud tund aega ja nelikümmend minutit, aga ikkagi mul on selline tunne, et see leping ja tegelikult ei käsitle meie kodanike julgeolekut ja andmete kaitset, vaid me püüame hoopis luua Euroopa õigusraamistiku selleks, et Ameerika Ühendriikide broneeringuinfoga seotud kombeid lihtsalt õigustada. loomulikult Ameerika Ühendriigid võivad käituda nii, nagu nad tahavad nende isikute suhtes, kes nende territooriumile sisenevad ja territooriumile sisendaja võib, siseneja võib ise otsustada, kas nad on selleks valmis. jah, on ka selge, et Ameerika Ühendriigid äh, kasutavad kõiki meetmeid selleks, et oma soove saavutada ja selles seisnebki probleem. Äh, Ameerika Ühendriikidel pole kahjuks Lissaboni lepingut, äh, mis annaks senatile ja kongressile tingimusteta õiguse ratifitseerida rahvusvahelisi lepinguid, mida Ameerika Ühendriigid sõlmivad ja selle lepingu sõlmib Ameerika Ühendriikide president ja see leping ei äh, loo ega kinnita lõigusi, äh, mida ei ole juba praeguses äh, Ameerika Ühendriikide õigustikus, nii kahju, kui mul ka poleks ja mul on kahju ka oma fraktsiooni nimel, kellega koos ma ei saa hääletada, mina ei saa toetada seda lepingut, mis ei muuda seda, mis juba toimub, sellepärast et ta ei saa seda, see ei saa seda teha. selle lepinguga ei äh, vähene meie järjekorrad, mitte kedagi ei kohelda paremini piiripunktides Ameerika Ühendriikides kui varem ja mitte keegi äh, Ke, mitte kellegi andmed ei ole paremini kaitstud, kui nad on kaitstud täna, sellepärast et äh, Ameerika Ühendriigid ütlevad, et see õiguskaitse, äh, juurdepääs äh, ei ole lubatud Ameerika Ühendriikide õigustikuga, mida äh, ja, ja seetõttu sellist kokkulepet ma toetada ei saa. suur tänu, härra Engel ja härra Trutsas, üks minut. proua president. me peame ütlema selgesõnaliselt välja, et tegemist ei ole öö, täiusliku lepinguga. ja küsimus on järgmine, aga kas meil on mingeid muud varianti? kuidas me suudame tagada Euroopa kodanike turvalisuse ja teha seda kõige paremal võimalikul moel? praegustes tingimustes ma arvan, et see leping, mille üle me hakkame hääletama, sellele lepingul on palju nõrku külgi, aga me peame siiski hääletama tema poolt tegemist on rahvusvahelise leppega, mille üle parlament peab oma arvamuse ütlema ja seoses sellega me peame mõtlema ka selle peale, milline saab olema Ühendriikide ja Euroopa Liidu tulevane äh, koostöö ja milline on see roll, mida me soovime näha Euroopa Liidul selles äh, koostöös ja millist rolli soovib etendada Euroopa Parlament kõiges selles ja nendes äh, läbirääkimistes see, et Euroopa Parlament soovib aktiivsemalt kaasas olla, on väga, väga kena, aga me peame näitama ka seda, et me suudame võtta kanda ka vajaliku vastutuse seoses sellega. härra Dias de Mera, mina tahaksin ka väljendada oma arvamust. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad ju silmitsi seisma erinevate äh, ähvardustega ja seega PNR tegelikult võimaldab võidelda rahvusvahelise kuritegevuse vastu siin on ka välismõõde justiits- ja, ja sisestrateegiatel. Tähtis on siin ka Stockholmi programm, see kõik viitab sellele, et meil on vaja tihedat koostööd kolmandate riikidega läbi andmevahetuse. Need andmed, mida kogutakse vastavalt PNR-ile, neid kasutatakse selleks, et ennetada, selleks, et uurida, kohtu ette tuua äh, ja vaid nendel eesmärkidel. see leping on parem kui kahe tuhande seitsmenda aasta leping, ka siin tunnistatakse push meetodit kui andmete eh, edastusmeetodit ning samuti on ka edasiminekuid andmetele hinnangu andmise osas ning samuti on võimalik kodanikel neid andmeid korrigeerida ning ka kustutada ja on võimalik tegelikult ka esitada kaebus kas läbi haldusvahendite või siis ka kohtule. nüüd proportsionaalsuse põhimõttest, sellest lähtuvalt saab luua vaid selliseid piiranguid, mis ka tegelikult vastavad Euroopa Liidu üldistele eesmärkidele, kodanike kaitse ja õiguste osas. nüüd meil on kaks varianti, kas hääletada selle lepingu poolt, mille läbi siis me saaksime ka kasu nendest edasiminekutest, kui me hääletame aga selle vastu, tekitaksime tohutu õiguskindluse puudumise ja karistaksime tegelikult ka lennuettevõtjaid. me peame tagama isikuandmete kõige suurema kaitse ja see tähendab, et isikuandmeid saab edastada Ameerika Ühendriikidesse vaid turvaliselt vastavalt Euroopa Liidu õigustikule. nii et selline see olukord on, proua president, mina olen selle lepingu poolt, selleks et võidelda terrorismi ning piiriülise kuritegevuse vastu. suur aitäh, aga teile soovitakse esitada öö, äh, sinise kaardi küsimus, härra Leitfried, kas te olete nõus sellega? jah, sel juhul on sõna härra Leitfriedil suur tänu, proua president! kallid kolleegid, härra Dias de Meira, te rääkisite Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse strateegiast. jah, see on see raamistik, aga selles raamistikus on meil olemas ka meie põhiväärtused, kodanikuvabadused ja nii edasi kõige sellega on seotud Akta, Pener. mida me kõik hindame Euroopas, on meie vabadus, aga seda nüüd hakatakse piirama. suur tänu, kallis kolleeg. mina viitasin hoopis millelegi muule, te ei kuulanud võib-olla mind korralikult, ma viitasin Stockholmi programmile ja Euroopa julgeolekustrateegiale aga me kasutame siin erinevat keelt, mina kasutan Cervantese emakeelt ja meil on ka tõlgid siin, aga ikkagi me ei suuda omavahel suhelda, sest et teie räägite muljetest, aga mina räägin tegelikest kogemustest. ja julgeoleku osas olen ma tõesti, tugevnedes oma kogemustel, täiesti PNR-i poolt. nüüd on sõna proua Guillaume'il kaheks minutiks tänan, proua president. kõigepealt eh, tahaksin ma rääkida kahest aspektist, mis eh, minu meelest on väga tähtsad. me ei suhtu üldiselt vaenulikult PNR-i ja eh, võitlus terrorismi vastu on üks meie põhilisi eesmärke. ja kompromiss tähendab kontsessiooni järeleandmisi ühelt ja teiselt poolt, aga samas ei peaks seda tegema ühe poole kahjuks aga see mulje, mis meil praegu on, on, et Euroopa Komisjon ei ole seda sugugi arvesse võtnud. praegusel hetkel Euroopa Komisjoni argumendid ei ole suutnud meid veenda selleks, et me hääletaksime selle kokkuleppe poolt ja ei ole hajutatud meie kahtlusi, mida see parlament on väljendanud, proportsionaalsuse va-, vajalikkus, mit-, mitte piisavalt täpselt paika pandud eesmärgid, õiguskindlusetus ja nõnda edasi. nimekiri puudustest on väga pikk ja see on väga kahetsusväärne olukord, sellepärast et see eh, lepe peaks vastama Euroopa Liidu eh, andmekaitsereeglitele ka. praegusel hetkel on meile lubatud, et parlament hakatakse regulaarselt informeerima sellest ja öeldakse ka, et, et kui Euroopa Parlament ei ole nõus selle kokkuleppe ellurakendamisega, siis on võimalik taotleda selle peatamist, väga kena, aga meile tundub siis, siiski paradoksaalne olevat see, et mitmeid kuid räägiti meile seda, et ei ole võimalik praegu lep-, seda kokkulepet sõlmida, aga nüüd öeldakse, et lepe läheb sõlmimisele. sõna on härra Koeljol kaheks minutiks. suur tänu, proua president, austatud nõukogu eesistuja, proua volinik, täiesti selge on see, et Euroopa Liidu ja Ühendriikide vajaline kokkulepe DNR andmete osas on parem lahendus kui see, et meil oleks terve rida kahepoolseid kokkuleppeid. see tagab meile suurema õiguskindluse ja võimaldab meil paremini kaitsta ka meie kodanikke puudutavaid isikuandmeid. me tunnustame neid jõupingutusi, mis proua Palström on teinud, aga siiski lõpptulemus on kaugelt kaugel sellest, mida me oleksime soovinud ja mina jään erapooletuks ja seda järgmistel põhjustel. sellega me ei taga suuremat kaitset Euroopa Liidu kodanikele, jah, on mõningaid aspekte parandatud, juurdepääs äh, andmetele, vaidlustamine öö, äh, kõik see sisaldub artiklis kakskümmend üks, aga neid õigusi on võimalik anda ainult siis, kui nad sisalduvad ka Äh, Ühendriikide seadusandluses. teiseks, pull meetodi kasutamine, Austraaliaga oli push meetod, aga nüüd selle meetodiga on võimalik ka andmete tõmbamine sellest süsteemist. see tähendab seda, et on võimalik taotleda informatsiooni selle kohta, mis nende territooriumil aset leiab aga selleks on vaja juurdepääsu lennufirmade andmebaasidele. jah, õigus, aga lubatakse ka kolmandate riikide õiguskaitseorganitel juurdepääsu. kolmandaks, mis puudutab nende andmete töötlemist ja andmete säilitamist. praegusel hetkel on andmete säilitamise tähtaega pikendatud ja lõpmatult pikendatud. ma tahaksin tänada proua Intvelti ja härra Vossi eh, variraportöörina. Commissaria Malmström, lei ha detto bene, non è un accordo perfetto, se l'avessi eh, proua volinik, te ütlesite, et ei ole tegemist eh, ideaalse kokkuleppega, kui meie Euroopa Liidus oleks selle ise välja töötanud, võib-olla asjad oleks teistmoodi olnud, aga tegemist ei ole siin sugugi mitte eh, direktiiviga, vaid tegemist on lepinguga, kokkuleppega. ja see on selline kokkulepe, mis võimaldab meil astuda sammukese edasi ja alati on parem, kui meil on mingisugune leping, kui meil üldse mingit lepingut ei ole. ja see samm edasi võimaldab meil ka edaspidi parandada seda kokkulepet, tegemist ei ole ju mitte mingisuguse salajase kokkuleppega, vaid et tegemist on tõelise Euroopa Liidu kokkuleppega, mis jõuab veelgi tagasi siia Euroopa Parlamenti. Euroopa läbi selle äh, kokkuleppe suudab mõjutada ka Ameerika Ühendriike ja nende suhtumist. me siseneme tegelikult ju öö, äh, otseselt öö, äh, Ameerika õigusruumi sellega ja mina tänan oma fraktsiooni, et meile on antud õigus vabalt hääletada kas selle vastu või öö, äh, selle poolt. sinine kaart, see on vaba mikrofoni vooruks Läheme vaga, vaba mikrofoni vooru juurde. ma ei saa kõigile sõna anda, aga kasu, katsume tasakaalustatult läheneda, alustuseks on sõna proua Koratsal üheks minutiks. mikro, mikro. mikrofon, palun. Vous me faites recommencer oh, voilà, merci. Uh, thank you, Madam Chair. I didn't hear this very interesting debate this morning. Ma, suur tänu kuulasin äh, huvitavat arutelu, aga ma ei kuulnud mitte ühtegi alternatiivi, mis oleks teostatav. kas te teate, millised on rahvusvahelised lepingud? rahvusvahelised lepingud sisa, seisnevad kompromissides, see on lepingu kokkuleppe alus. lepitakse ühiselt kokku, mis on teie alternatiiv Euroopa kodanikele, mitte reisida Ameerika Ühendriikidesse, see on teie ainukene alternatiiv. Te võtate neilt ära nende vabaduse. nii et lugupeetud juhataja olgem realistlikud, vähemalt natuke, tegemist ei ole ideaalse kokkuleppega, tõsi. aga mis on meie alternatiiv? alternatiiv, Ameerika Ühendriigid äh, saavad äh, kontrollida neid, kes tulevad nende riiki, meie reisime nende riiki. kas te tahate, et Ameerika Ühendriikidel oleksid kahepoolsed lepingud liikmesriikidega, kas te tahate, et äh, viisavabadus kaotatakse, nad võivad põhimõtteliselt seda teha, nii et lugupeetud juhataja, see leping on märkimisväärselt parem kui kahe tuhande seitsmenda aasta leping, tegemist on suure sammuga edasi andmekaitse valdkonnas. mina hääletan selle poolt, et kaitsta, pakkuda tagatisi äh, meie kodanikele Euroopas. proua Gomes, üks minut. jah, äh, see leping, mille osas komisjon äh, mille osas komisjon läbirääkimisi pidas, sisaldab äh, tõsiseid probleeme, nüüd me anname Ameerika Ühendriikidele ohjad kätte, meil on äh, kahe tuhande seitsmenda aasta leping, mis on parem, äh, Portugal riigina on selle heaks kiitnud, see uus leping ei ole Äh, piisav Euroopa Parlamendi soove pole arvesse võetud, kahepoolsed äh, kokkulepped äh, oleksid ehk paraku aga veelgi problemaatilisem lahendus, paistab, et ei jää midagi üle, me peame selle kompromissi heaks kiitma, mille kompromiss on, mille Euroopa Komisjon on välja rääkinud meile. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, volinik. ma leian, et meie otsusekindlus rahvusvahelise vastase kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses peaks kajastuma ka konkreetsetes meetmetes, mis peavad olema kooskõlas Euroopa normide ja standarditega andmeid, Euroopa kodanikke puudutavaid andmeid ei tohi kuritarvitada ja ma arvan, et me peame austama proportsionaalsuse põhimõtet andmekaitsega seoses. leiame, et andmete kogumine, töötlemine ja hoidmine peab põhinema rangetel eeskirjadel, selle üle tuleb teostada järelevalvet, praegu on veel mitmeid äh, ähmaseks jäänud küsimusi ja ma arvan, et praegune leping ei äh, anna kõiki võimalikke tagatisi. härra Pašku. tänane leping äh, on, väljendab uut tasakaalu üha sekkuvama riigi ja kodanike äh, Äh, eraelu puutumatuse vähenemise vahel, ma ei hakkaks seda tehniliselt analüüsima, vaid äh, ütleksin kolm põhimõttelist pointi. Äh, kui me tunneme muret broneeringuinfo edastamise üle, siis ennekõike me peaksime tundma muret nende sisu ja kogumise pärast minu ametiühingu liikmelisuse asja kohasus seoses lennureservatsiooniga jääb mulle mõistmatuks. andmeid kogutakse siin Euroopas meie Ameerika sõbrad tahavad neid andmeid selleks, et võrrelda neid oma andmetega, mida nad on juba teiste vahendite abil kasutanud ja seda kõike silmas pidades ma kardan, et meil ei ole mingisugust teist alternatiivi, kui lihtsalt see leping heaks kiita, kavatsen seda ka teha. härra Sarvamaa um,. Since... ma olen istunud siin juba kella üheksast alates ja ma olen rabatud. ma pole kuulnud mitte ma ei ole kuulnud kahte sõna, õiguskaitse. Äh, ja nagu härra Kirkhope ütles oma suurepärastes kommentaarides, tema ei ole ameeriklane, aga mina olen elanud Ameerika Ühendriikides aastaid ja ma tunnen, et mõningad tänase arutelu osad lähtuvad tõsisest valesti arusaamast. me saame aru valesti äh, Ameerika Ühendriikide kavatsustest äh, ja eesmärkidest. ma tahaksin küsida meie kolleegidelt siin kojas, kui mõni tuleb teie koju, kas te ei äh, ole huvitatud sellest, mida nad kavatsevad teie kodus teha, kas te ei ole huvitatud nende kavatsustest, nende motiividest? Äh, mina isiklikult oleksin huvitatud sellest, ma ei mõista seda küsimust, mina hääletan loomulikult selle lepingu poolt, mis on teil mureks, seda ma aru ei saa. proua Meisner. presidentin lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. ma saan aru teie pingutustest, hindan kõrgelt teie pingutusi selle lepingu läbisurumisel, aga ma arvan, et sellest lepingust ei piisa. olen nõus eelkõnelejaga, loomulikult me tahame teada, kes meie koju tuleb ja mida see isik meie kodus tahab teha, kuid me ei tahaks neid andmeid alal hoida ja lubada teistele inimestele teatava ajavahemiku jooksul juurdepääsu nendele andmetele. volinik ütles, et kuue kuu möödudes andmed muudetatakse anonüümseks, kuid alles kuue kuu jooksul ja andmeid kogutakse igal juhul, see ütlesite teie, aga see iseenesest ei ole mingisugune põhjus lepingule allkirja anda, et keegi pole siiani midagi kaevanud, meil puudub mingisugune hädavajadus ja läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega puu on mitmed asjad, mis on jäänud tasakaalust välja ja antud konkreetses olukorras olen nõus Renate Weberiga, parem on, et meil ei ole mingisuguseid õigusakte, kui et meil on kehve õigusakte. proua Prendrakast. kallid kolleegid tunnen tõsiselt muret broneeringu infolepingu osas, kohaldamisala otstarbe osas, andmeid saadetakse massiviisiliselt, broneerimise info saadetakse, aga vajadus selle järele pole päris selge. Ameerika Ühendriigid on suveräänne riik, neil on õigus küsida infot, mida nemad peavad vajalikuks oma julgeoleku tagamiseks, kui sisenetakse nende lennuruumi, õhuruumi. aga volinik Malmström on püüdnud meile läbirääkimistega käigus saavutada parimaid õigustagatisi äh, ja ma olen selle vastu, kuid ähm, ähm, praeguse lepingu vastu põhimõtteliselt, äh, aga samas äh, ma olen teadlik, et andmeid edastatakse nii või teisiti, nii et me peame võtma, mis me võtta annab, kui meie parlamendina tahame olla tõsiseltvõetavad. proua Flašikova peab enam järgmisena, palun, ütleb juhataja. suur tänu, <clears throat> proua juhataja kallid kolleegid, peaaegu kõik on juba ära öeldud ja mul oleks väga kahju, kui äh, see tänane arutelu äh, taanduks äh, Ameerika-meelsete ja Ameerika-vastaste aruteluks. proua volinik on andnud endast parima selleks, et algset ettepanekut parandada, seda ettepanekut, mille me maikuus tagasi lükkasime kuid teisest küljest, kui Ameerika Ühendriigid tahavad, et neil oleks head partnerid terrorismivastases võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning kui Ameerika Ühendriigid tahavad head koostööd Euroopa Liiduga, siis äh, oleks hea, kui meie tulemused oleksid tasakaalustatumad. ma tean, proua volinik, et te andsite endast parima, kuid saavutasite siiski vaid seda, mida Ameerika Ühendriigid lubasid teil saavutada. sellel lepingul on liiga palju puudujääke ja mina selle poolt hääletada ei saa. proua Latford, tahaksin, et äh, proua Latford äh, oleks teadlik sellest, et meie fraktsioon hindab kõrgelt teie tööd äh, ja suurem osa ALDE fraktsioonist hääletab selle lepingu poolt ja proua Malmströmi deklaratsioon on minu meelest äärmiselt väärtuslik ja iseäranis komisjoni lubadused keskenduda järelevalvele ja lepingu seirele, iseäranis, mis puudutab artikli neli otstarbepiiranguid, sellepärast et proua Malmström teab, Äh, et mina jagan äh, parlamendi muret artikli äh, neli erinevate lõigete küsimuses. tema teab, et meie jälgime tema tegevust ja mina usaldan proua Malmströmi, tean, et ta teeb oma tööd põhjalikult ja me kõik eeldame, et ta hoiab meid kursis arenguga ja ka esimese ning lähtub äh, oma kogemustest esimese ülevaatamise käigus, äh, seetõttu hääletan selle poolt. härra Paška. suur tänu kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid sõlmisid lepingu broneeringu info kasutamise ja edastamise kohta selleks, et muuta õiguslikult korrektseks andmete, isikuandmete kasutamine ja käitlemine Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeeriumi poolt. eelmise aasta maikuus me keeldusime seda lepingut kinnitamast, uut projekti kinnitamast, sellepärast et ei võetud arvesse meie Ameerik-, eh, Euroopa Liidu isikuandmete eh, põhimõtteid, praegune lepingu versioon on parem eh, andmekaitse seisukohast, aga uuel tekstil on sellegipoolest teatavaid puudujääke, miks neid samu puudujääke, mille pärast me eelmise aasta mais selle tagasi lükkasime, seetõttu tegemist on kompromissiga kuid kas meil on volitused võtta meie kodanikelt nende kodanikuõigused ja mina arvan, et meil sellist õigust ei ole. kas teil on kodukorraga seotud küsimus? Euh, vabandan, et ma katkestan seda arutelu, aga mulle on andnud teada, et inglise ja saksa keelses tõlkes on tehtud väga tõsine viga minu kõnes, ma ütlesin äh, et ma ei saa olla selle lepingu poolt ja ma selgitasin ka põhjuseid, aga tuleb välja, et tõlkes öeldi muud, öeldi täiesti vastupidist, ma ei tea, kas ka teistes keeleversioonides. nii et ma tahaksin kõikidele kolleegidele, et ma jään erapooletuks. köszönöm szépen, kedves kollégák, meddig fog elmenni? kolleeg Marve, suur tänu. kallid kolleegid, kui kaugele võib Euroopa minna? kui palju me suudame taluda? kui palju me lubame Ameerika Ühendriikidel meile peale suruda? meile peale suruda oma inimõiguste standardeid rahvasvõitluses terrorismi vastu kümme aastat on ameeriklased hoidnud oma vanglates inimesi, kellele pole tagatud õiglane kohtumõistmine. see, sellise lähenemisega me ei saa leppida. aga samas oleme leppinud sellega, et nad on ehitanud salajasi vanglaid ning äh, hoidnud seal ilma õigusliku aluseta inimesi, võib-olla see arutelu ei ole siin äh, asjakohane, aga see on siiski teemaga seotud. nüüd on äh, sõna veel nõukogu esindajal, samuti volinikul ja loomulikult ka raportööril ja pärast on veel terve arutelu, kus on veel kodukorraline küsimus. Äh, ihre sitzungsführung in frage stellen wollen das machen sie äh, hervorragend. härra Leitri, ähm, ma tahaksin seada küsimärgi alla, kuidas te seda äh, tänast arutelu juhite, siiamaani olete teinud seda suurepäraselt, aga mul oleks teile üks ettepanek tulevikuks, mina olen olnud siin arutelu algusest peale, juba alguses küsisin sõna ja seetõttu oleks mõistlik anda sõna kõigepealt neile, kes on kogu arutelu käigus on kohal olnud, mitte neile, kes on tulnud kohale ainult lõpuks. jah, ma võtan seda arvesse ma saan aru, et äh, tunnete selle üle pettumust, äh, aga tulemas on äh, hääletus ja me hääletame veel in-, me räägime veel inimkaubandusest, nii et paraku pean seda arvesse võtma ja annan nüüd sõna proua Malmströmile suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu kõigile teile selle väga hea arutelu eest, tahaksin tänada ka teid ka hea koostöö eest Kodanikuvabaduste Komisjoniga, variraportööridega ja raportööriga. vastuseks mõnele küsimusele, mis puudutab kohaldamisala, siis meie eesmärgiks on võidelda terrorismi vastase võitluse ja tõsise kuritegevuse vastu, mille, mida karistatakse kolmeaastase vanglakaristusega. tollid, sisserände otstarve ja muud sellised ei ole täiendavad otstarbed mis puudutab äh, vitaalseid elulisi huvisid, siis äh, tegemist on selliste juhtumitega, kus tõesti on mängus elu, äh, nakkushaigused näiteks, seda on juhtunud neljal juhul, kui me vaatasime kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande kümnenda aastani kehtinud lepingut üle ja ühelgi puhul ei rakendatud broneeringu infot äh, kohtuotsusega, äh, saab seda samuti nõuda kohus, teatavatel juhtumitel võib äh, nõuda broneeringu infot, et tõendada, et keegi on olnud kas lennukil või mitte, seda on juhtunud ainult ühe korra meie hindamisperioodi jooksul, nii et tegemist on äärmiselt haruldaste juhtumitega, milles on kõik registrisse kantud. mis puudutab tõuke- ja tõmbemeetodit, siis võrreldes praeguse lepinguga, uues lepingus rakendatakse tõukemeetodit, seda on toetanud Euroopa Lennundusettevõtete Liit ja Rahvusvaheline Lennundusettevõtete Liit, kes on öelnud, et nende jaoks on tegemist äh, hea lahendusega. suurem osa lennundusettevõtteid juba kasutavad seda meetodit ja nad suudavad äh, nõuetega vastavusse viia oma süsteemid kahe aasta jooksul äh, tõukemeetodi osas. mis puudutab õiguskaitset, siis lepingus on selgelt välja öeldud, et kõik saavad pöörduda kohtu poole seoses juurdepääsuga nende infole Euroopa Liidu kodanikele Ameerika Ühendriikide eraelu puutumatuse akt ei anna selleks juurdepääsu, kuid siiski on võimalik nõuda hüvitist selles küsimuses. mis puudutab andmete sisu, siis andmed piirduvad nende andmetega, mida te ütlete lendu reserveerides, te ei ütle lendu reserveerides, kas te olete ametiühingu liige ega ja milliseid asju te kavatsete lennujaamas osta. Äh, selliseid andmeid, mida te annate lendu reserveerides, saadetakse edasi, ma ei tea, kui palju äh, on äh, kodanikud sellest asjast informeeritud, nagu proua Foster siin rääkis, aga igal juhul lennundusettevõtted peavad informeerima reisijaid sellest. mis puudutab profileerimist, artikkel seitse, artikkel üheksa keelavad selle nagu öeldud, Ameerika Ühendriigid, nagu kõik riigid, neil on kõigil, neil on õigus küsida indiviididelt, kes nende territooriumile tulevad, andmeid. Nad teevad seda täna, nad on teinud seda juba minevikus ja nad teevad seda ka tulevikus. nagu kõige suurem osa, suurem osa meie liikmesriikidest ja praegu äh, me äh, peame läbirääkimisi Ameeri-, Euroopa Liidu broneeringu infosüsteemi kohta, sellepärast et liikmesriigid leiavad, et tegemist on olulise terrorismivastase võitluse tööriistaga, aga ka inimkaubanduse ja narkokaubanduse vastase võitluse tööriistaga. meie ülesandeks siin on kanda hoolt selle eest, et andmeid edastatakse proportsioneeritult, piiratult, nii et oleks tagatud võimalikult suur kaitsetase põhiõiguste ja isikupuutumatuse osas. see on meie ühine leping. Te palusite komisjonil uuesti läbi rääkida kahe tuhande seitsmenda aasta leping. tegime seda, tegime seda kõik koos. Teie toetasite, Euroopa Parlament andis meile selged suunised oma resolutsioonide abil. nõukogu on meid toetanud selles protsessis. see leping ei ole ideaalne. jah, sajaprotsendiliselt ei saanud seda, mida te tahtsite. tõsi, tõsi, loomulikult ei saanud. aga kõikides valdkondades on praegune leping parem kui see, mis praegu kehtib ja selle tõttu ma paluksin teil seda lepingut toetada. meie jaoks on see leping väga oluline, teie kõigi jaoks on see oluline leping, me kavatseme selle üle vaadata ja proua Sippel äh, üle vaadata, vaatamise käigus on kohal andmekaitseeksperdid ja ma võin teile lubada, nii nagu olen teinud ka varasemas komisjoni deklaratsioonis, et äh, olen täielikult läbipaistev ja kannan teile ette kõigist arengutest ja hindamisprotsessi üksikasjadest. suur tänu, proua Malmström ja nüüd härra Pötskov nõukogu nimel suur tänu ja jälle kord tahaksin ma tänada teid selle võimaluse eest selles arutelus osaleda. tegemist on olulise teemaga. ja arutelu on täna taas kord äh, näidanud, et tegemist on teemavaldkonnaga, mis on meie kõikide jaoks tähtis tänasest arutelust äh, tuli ka välja see, et tegemist ei ole lihtsa teemaga, väga paljud äh, mured, äh, millest siin täna räägiti, on olnud mured, millest oleme juba palju rääkinud. ja nagu proua Malmström ütles, eesistujariik leiab, et ähm, praegune uus lepingu ettepanek on parem kui kehtiv leping ja on mitmeid tähtsaid küsimusi, millele on vaja äh, leida vastuseid, kuid leping on parem kui äh, praegune süsteem ja see uus leping annab meile võimaluse, äh, parema võimaluse võidelda tõsise piiriülese kuritegevuse vastu. me saame aru, et paljud tunnevad teist muret selle lepingu eelnõu pärast, kuid ma loodan, et proua Malmström kui ka mina oleme suutnud selgelt teile välja öelda, et loomulikult me võtame kõiki teie reservatsioone ja teie küsimusi äärmiselt tõsiselt. väga paljud küsimused, mida siin täna tõstetati, on juba olnud nõukogus arutelu all ja lõpetuseks tahaksin veel rõhutada, et see leping ei ole ju transatlantilise dialoogi lõpp, broneeringuinfo kasutamise küsimuses äh, loomulikult äh, järelevalve ja hindamine annab meile võimaluse äh, vaadata, kuidas toimivad otstarbepiirangud ja muud sätted ja seetõttu ma arvan, et me peaksime nägema seda lepingut kui head sammu õiges suunas äh, broneeringuinfo raamistiku kohta, raamistiku kohta, mis mõjutab äh, nii meie lennundusettevõtteid kui ka meie kodanikke. ja nagu volinik Malmström ütles, nii Euroopa Parlament kui nõukogu, äh, meid mõlemaid hoitakse kursis selle lepingu jõustumise üle ja nõukogu tervitab seda. veel kord suur tänu teile selle võimaluse eest selles tähtsas arutelus äh, osaleda selle tähtsa lepingu üle ja suur tänu teie tähelepanu eest. ja nüüd on sõna lõpetuseks raportööril proua Intveldil. suur tänu, proua president, teen väga lühidalt, esiteks ma tahaksin siit eemaldada igasugused vääritimõistmised, ma olen öelnud äh, väga mitu korda seda, et keegi ei väida siin kojas seda, et on vaja kasutada isikuandmeid selleks, et võidelda tõsiste piiriüleste kuritegude vastu, aga me oleme ka selle vastu, et neid andmeid kasutatakse mingitel teistel eesmärkidel, näiteks tollikontrollid, immigratsiooniteemad ning ka nakkushaiguste küsimus nüüd artikkel neli. Teie tõlgendate seda artiklit ühtmoodi, aga kõik selle tõlgendusega nõus ei ole nüüd, aga küsimus on selles, kas ka USA võimuorganid on selle tõlgendusega nõus. proua Koratsa pilt, jah, tõesti, poliitika seisnebki kompromissides, aga mõningate asjade üle läbirääkimisi pidada ei saa, näiteks põhiõigused ja Euroopa Liidu õigusaktid nii et äh, ma ei saa tegelikult aru, miks me jõudsime vastuvõetava lepinguni meie äh, Austraalia sõpradega, aga mitme meie, mitte meie Ameerika sõprade ja liitlastega. me Rahvapartei härra Engeli analüüs oli täpselt õige äh,, meil ei ole siin mingisuguseid nõrgemaid tagatisi, sellepärast et tagatised on need, mis on Ameerika Ühendriikide seadustes sees ja need jäävad alles ka siis, kui me selle lepingu poolt hääletame. nüüd andmete tõuke- või tõmbemeetmed nii teie kui meie teame väga hästi, et seda klauslit ei ole võimalik ellu rakendada, isegi kui tõukemeetodit hakatakse kasutama siis see tähendab ikkagi seda, et ameeriklased sisenevad meie arvutisüsteemidesse ja ise võtavad sealt need andmed ja ma ei saanud vastust oma küsimusele, miks kümme tuhandet juhtumit, kui andmeid tõmmatakse päevas lausa kaheksakümmend kaks tuhat, siis kuidas see saab olla erakorraline juhtum? Swifti äh, lepingut poolt äh, vaadates, siis me ju teame, et äh, igasugune järelevalve teostamine on tegelikult nali. nii et äh, kolleegid, mõelge nüüd selle peale, et kui ka teised riigid koputavad meie uksele, meie poole on pöördunud juba Lõuna-Korea, Jaapan, Katar, Kuuba, Hiina ja Venemaa ja kõik ka sinna otsa, kas me oleme valmis neile pakkuma oma andmeid selleks, et nad kasutaksid seda profiilide loomiseks inimeste kohta samamoodi, nagu me teeme seda Ameerika Ühendriikidega? suur aitäh, proua Intvelt, see teeb lõpu meie väga era-, elavale arutelule ja nüüd äh, räägime sellest uuesti kell kaksteist, aga nüüd lähme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on nõukogu ja komisjoni avaldustega inimkaubanduse teemal äh, kõigepealt on sõna härra ministril nõukogu nimel